Well, good morning everybody. tere hommikust kõigile. tore on näha, kui suurel hulgal on asjast huvitatud kolleege. seitse minutit pärast äh, õiget algusaega kohale ilmuvad. nii, teeme algust härra Puusek vabandab ja ütleb, et ta tuleb kohale pärastlõunaks. enne istungi lõppu. Te ei jää tema kohalolekust ilma. teadaanded esimene täna hommikul. homme ei, hommikust koosolekut ei toimu. üheksast kaheteistkümnel, seitsmeteistkümnendal mail ei ole koosolekut. kahjuks ei olnud seda võimalik teha seoses sellega, et kohale oli kutsutud äh, väliseksperdid äh, Äh, see, kes arvab pärast lõunast koosolekut ära jätta. nii et pärastlõunal jätkame äh, arutelus toa ekspertidega. Hmm. nagu te näete, õiglane tööstusturg, päevakorrapunkt number kaheksa lükatakse edasi tänane hääletus on ainult kahes punktis. kas keegi soovib midagi öelda tänase programmi kohta? kui see nii pole, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, protokollide kinnitamine. kahekümne esimene märts kaks tuhat kaheksateist, kas selle kohta on märkuseid? ei ole? kui vastulauseid ei ole, siis on protokollid kinnitatud. võime siis alustada tööd esimese päevakorrapunktiga ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta, millega muudetakse direktiivi kaks tuhat üksteist murd kakskümmend neli murd EL. see on ITRE raport. raportöör äh, on äh, Aldest Liive Viiring nüüd on aeg teil sissejuhatus teha üle kahekümne aastase äh, äh, vabatahtliku koostöö tervisetehnoloogia hindamise alal on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku tugevdada selles valdkonnas liikmesriikide vahelist koostööd. minu isa oli arst, seega ma tean sellest asjast midagi praegu on esimene arvamuste vahetus selle raporti kohta, mis saadetakse Envile. ja tahaks teile teatada ka seda, meil pole kiiret, meil on arutelu pidamiseks pool tundi ning proua raportöör Viiring võib Äh, enda raportit äh, tutvustada viis minutit. räägin lühidalt. kallis esimees, kallid kolleegid, kallis komisjon, aitäh, et siia tulite. mina kui selle raporti autor sooviksin teha väikese ülevaate põhikommentaaride kohta komisjoni ettepanekule pärast eh, enam kui kahtekümmend aastat vabatahtlikku koostööd pean ütlema, et tervitan komisjoni ettepanekut eh, tugevdada koostööd selles eh, valdkonnas ehk siis tervisetehnoloogia hindamise võrgustiku valdkonnas. praegusel hetkel eks on selliseid ameteid, HTA-sid Euroopas üle kahekümne ja kasutavad erinevaid võimalusi see tähendab aga seda, et süsteemid ja menetlused on killustatud. sidusam lähenemine HTA kasutamise osas on teretulnud. tervishoiusektor on oluline osa meie majandusest ning moodustab praktiliselt kümme protsenti Euroopa SKP-st. tõhustatud koostöö suurendaks tõhusust ning kulutõhusust ja samuti suurendaks meie tööstuse konkurentsivõimet maailmas. me oleme teadlikud sellest, et metodoloogiad eri, jõukusloomelikuks ettepanekuks ei ole selgelt defineeritud e,. ning arvan, et tuleks kutsuda kohale iseseisv-, sõltumatud eksperdid kõigist liikmesriikidest, kes töötaks välja arenguprotsessi arvan, et Euroopa Komisjon peaks äh, olema toetaja rollis äh, metoodide koostamise ja rakendamise äh, ülesannetes. esmane eesmärk peaks olema ühise hindamise kvaliteedi ühtlustamine, mis suurendaks selle usaldusväärsust. sooviksin rõhutada seda, kui oluline on andmekogumine kvaliteeti, eh, kvaliteetsete teaduslike tõendite eh, kogumine on oluline selleks, et garanteerida, et infovahetus ekspertide liikmesriikide vahel toimub sujuvalt. lõpetuseks sooviks öelda, et olen pisut mõeldud selle peale, et meditsiinitehnoloogia eh, on HTA-sse niimoodi sisse viidud tahaksin kolleegidelt ja komisjonilt teada äh, viidete ko, arus, viidete kohta meditsiinitehnika küsimustes, võttes arvesse, et äh, see praegune määrus jõustub kaks tuhat kakskümmend ning äh, millise kontrollimenetlusega see seotud oleks. ootan äh, huviga meie edasisi arutelu. Uh, aitäh proua, teie märkimisväärsed tähelepanekud juhtisid tõesti tähelepanu kõige olulisematele mõtetele, et ei tohi üle reguleerida midagi sellist, mida saab niikuinii vabatahtlikult integreerida. ma arvan, et teil on õigus, sageli väidavad paljud, et Euroopa Liit reguleerib liialt kõiki inimtegevuse valdkondi aga nüüd saavad sõna variraportöörid. esiteks Rahvapartei nimel saab sõna härra Pusva. Thank you very much, German. aitäh, härra juhataja, kõigepealt tänan ja õnnitlen proua Veerinki suurepärase töö ja koostöö eest ja loodan, et see koostöö jätkub kuni oleme selle dokumendiga lõpetanud. olenemata sellest, et teatud küsimustel oleme eriarvamustel. see on väga ajakohane dokument, kui me räägime tervisetehnoloogia hindamisest patsientide huvides ja tervise, tervishoiu kui sellise huvides. üldiselt ma olen nõus komisjoni lähenemisega ja ma tean, et osa sellest sellest ettepanekust on tundlik, sest et see on loomulikult kohustuslik, aga me ei tohi ka unustada, et kaks aastakümmet tagasi peeti sedasama arutelu eh, Euroopa Ravimiameti loomise teemal ja praeguseks ajaks on saanud Euroopa Ravimiamet üheks edukamaks Euroopa Liidu ametiks, mis toob kaasa praktilist lisaväärtust Euroopa kodanikele. ma kommenteerin mõningaid muudatusettepanekuid, mille raportöör on välja pakkunud ja jagan teiega ka oma arvamust. kõigepealt meditsiiniseadmete ja in vitro meditsiiniseadmete väljajätmise küsimus, selles suhtes on mul mõningad kahtlused. ma olen nõus, et tehnoloogia hindamine meditsiini seadmete puhul on teistsugune kui meditsiinitoodete puhul, aga kuna see kohaldamisala on piiratud klassidega kaks B, kolm B, neli D, mis on kõrge riskiga, siis nende puhul niikuinii meditsiiniseadmete äh, määrus juba kehtib ja ettepaneku artikkel viis äh, see sätestab ka suunised äh, selliseks olukorraks, nii et ma arvan, et see ei takista neid inimesi, kes äh, selliseid seadmeid välja toe-, töötavad. lisaks äh, need on juba EUNet HTA osad, ähm, ajapiirid on ka samuti laiad, kaks tuhat kakskümmend neli meditsiiniseadmete jaoks, kaks tuhat kakskümmend kaks in vitro jaoks nüüd koordineerimisrühma eelistamine komisjoni asemel, ma leian, et meie Euroopa Parlamendina peaksime olema natuke eh, re oma reservatsioonidega, selles mõttes, et kas eh, liikmesriigid võivad ikka oma haldusreegleid kehtestada, pigem peaks komisjonile andma võimaluse võtta vastu delegeeritud õigusakt menetlusreeglite teemal. ma paluksin ka, et raportöör seletaks, me küll arutasime seda, aga ikkagi seletaks, sest et paljud kolleegid ja kaastöötajad ei saanud aru muudatusettepanekust number kakskümmend kaks, eriti selle teise lõike teisest osast, palun selgitage. ja lisaks ma leian, et menetluslik äh, osa ühiste kliiniliste hinnangute ja teaduslike konsultatsioonide puhul on midagi sellist, mida tuleb pidevalt uuendada selleks, et need oleks kursis teaduse arenguga ja et need pakuksid piisaval tasemel paindlikkust selleks, et saaks tervishoiutehnoloogiat piisaval tasemel hinnata, aitäh! aitäh ja tänan ka, et te kõneajast enam-vähem kinni pidasite, natuke läks küll üle, aga teie mõist-, teie mõtted on siiski õiged, sest tõesti ähm, tuleb tähele panna see, seda, kuidas maailm areneb, muidu me ei arene maailmaga koos. aga järgmiseks saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Popa. Mulțumesc, domnule președinte. Äh, stimați colegi. Aitäh, härra juhataja ja consolidat pentru evaluarea tehnologiilor medicale, având... aitäh, tänan äh, selle komisjoni algatuse eest selles osas, mis puudutab äh, tervisetehnoloogiat ja meditsiinitehnoloogiat üldisemalt. Need on olulised seadmed patsientide jaoks ja väga oluline on jälgida arenguid äh, meditsiinitehnoloogia vallas. Need, neid meditsiiniseadmeid peaks regulaarselt ka jälgima ja hindama, kuna nagu ma ütlesin, need edasiminekud on patsientile väga olulised, kuid need andmeid, mida kogutakse ka liikmesriikide tasa, tasandil, need peaksid omavahel võrreldavad olema ja siin protsessis äh, peaks äh, kindlasti olema palju läbipaistvust, äh, sest praegu on meil väga erinevad andmeregistrid ja nende ühendatus peaks äh, samuti enam tähelepanu äh, pälvima. Ähm, siin on räägitud sellest, et meetod ei ole olnud ähm, piisavalt äh, selge, et me peaksime tõesti andmete võrreldavuse ning metodoloogiate võrreldavuse tagama ja seda kogu Euroopa Liidus kui me räägime koostööst äh, meditsiinitehnoloogia arendamises, siis siin peaksid liikmesriigid kasutama oma ressursse paremini. ma leian, et äh, andmekaitse ja andmete ja usaldus selles vallas peaks äh, pälvima enam tähelepanu, me peaksime andmeid paremini kaitsma see, et ähm, arstide ähm, erinevad lahendused harvade haiguste, ähm, haruldaste haiguste ravimisel peaksid samuti kohe leidma vastukaja teistest liikmesriikidest ning samuti me peaksime äh, saama võrrelda meie tulemusi teiste teadusuuringutega, sest ähm, tervisetehnoloogia hindamise agentuur peaks saama enda käsutusse kõik äh, asjakohased andmed, see aitaks äh, ka arstide tööd tõhusamalt korraldada, aitäh. Well, thank you very suur tänu. arvan, et see kommentaar andmekaitse teema kontekstis on väärtuslik, aga selle valdkonna ülereguleerimine võib teatud ähm, meditsiiniseadmete arendamist takistada, sest nagu teate, on palju võimalusi selliste seadmete arendamiseks ning vahetevahel võivad põrkuda andmekaitse ja seadmete võimalik edasiarendamine. aga noh, see on probleem, kui meil on nii palju reegleid nüüd aga teised variraportöörid, kas äh, mõni teine variraportöör soovib veel antud teemal sõna võtta? kui nõnda ei ole, siis teised parlamendiliikmed, ka teil on võimalik sõna võtta, no vähemalt minutiks. kes soovib sõna? No one... kui sõnasoovijaid ei ole siis palun komisjoni esindajat. Teil on vähemalt kolm minutit aega, komisjon. proua Antpelas, palun. Uh, aitäh ja aitäh, et olete meid sellele arutelule kutsunud ning suur tänu ka raportöörile proua Veeringile selle üldise toetuse eest raportis ning te olete meile ka meelde tuletanud, et töö ei alga juba selle ettepanekuga, vaid tegelikult koostöö tervisetehnoloogia hindamise valdkonnas on Euroopa Liidus käinud juba kakskümmend aastat ja praegusel hetkel on aeg suurendada oma pingutusi selles valdkonnas. ma leian ka, et mainiti olulisi teemasid, näiteks Mm, teadmispõhise lähenemise kasutamise tõstmine on oluline teema. nüüd ma puudutaksin meditsiiniseadmeid puudutavaid küsimusi ja neid kommentaare, mida kuulsime. seda ettepanekut ette valmistades kuulas komisjon meditsiiniseadmete tööstuse muresid, me oleme nendega igati kursis. oleme proovinud tõsiselt Äh, ettepanekuga neid muresid lahendada. kõigepealt, kui me vaatame kohaldamisala, siis nagu ütles äh, saadik Bussoi, siis äh, tõesti reguleerimisala meditsiiniseadmete puhul on väga kitsas me räägime ainult sellistest seadmetest, kus äh, koostöö toob kaasa selge lisaväärtuse, mis puudutab siis kõrge riskitasemega seadmeid ja keskendutakse ainult nendele meditsiiniseadmetele, mille puhul on juba analüüsimenetlust kasutatud, ehk siis ekspertide äh, komisjon on neile heakskiidu andnud ehk siis äh, kohustuslik reguleerimisala on meditsiiniseadmete puhul väga kitsas ja koordineerimisrühmal on palju paindlikkust otsustada selle üle, missuguste meditsiiniseadmete puhul tahetakse koostööd teha. ning lisaks sellele on ka ette nähtud võimalus, kui eksisteerib soov teistes valdkondades koostööd teha, siis seda võib teha vabatahtlikult. teiseks, see ajastuse küsimus, ettepanek Eh, tagab selle, et ei ole sellist ajalist kattuvust, ehk siis kui meie ettepanek väga ambitsioonikalt vastu võtta, siis esimene jõustumise aeg oleks umbes kaks tuhat kakskümmend kolm, mis tähendab seda, et selleks ajaks oleks ka juba rakendatud meditsiiniseadmete määrust, ehk siis me ei näe siin seda ajajoonte kollisiooni, vaid pigem näeme võimalust, et et kahe protsessi vahel on võimalik leida sünergiat ja kasutada neid dokumente, mida kasutatakse juba äh, meditsiiniseadmete puhul, et neid saaks kasutada ka tervisetehnoloogia hindamise puhul. siis kolmas kommentaar meditsiiniseadmete kohta puudutaks paindlikkust, mis on ettepanekus. me teame, et ühise kliinilise hindamise ajastus on selline, et see võib toimuda hiljem äh, meditsiiniseadmete puhul äh, hiljem kui muude eh, toodete puhul ning ettepanek mõistab ka, et seadmete turg ja tööstus ongi teistsugune ning nähakse ette võimalus võtta erinevaid eh, rakendusakte ja muud ja saada kokku erinevates tööformaatides, kui see osutub vajalikuks. ehk siis me oleme nõnda seda probleemi proovinud lahendada kokkuvõtteks reguleerimisala meditsiiniseadmete puhul on äh, väike, me oleme võtnud arvesse tööstuse arvamust ja me näeme ka ette vabatahtliku koostöö võimalusi. aitäh komisjoni esindajale, ma leian, et väga oluline on see, mida te rõhutasite, et äh, ei tohi ju kasutada selliseid meditsiiniseadmeid, mis võivad olla kahjulikud patsientidele. aga nüüd, proua Veering, võite arutelu kokku võtta aitäh ja kõnelen oma emakeeles. suur aitäh, sooviksin tänada komisjoni, vari, komisjonile, variraportööridele. Eh, ma leian, et teema vastu tunti huvi, koostöö oli hea ning hindan eriti kõrgelt eh, paindlikkust äh, mida on üles näidatud ning ma olen täiesti veendunud selles, et kõik koos suudame me jõuda hea tulemuseni, aitäh! Well, thank you very much! aitäh! nüüd ma vaatan, et äh, sõna soovib ka veel äh, kolleeg Ruiz. suur aitäh! ma arvasin, et mind äh, pandi tähele, kui ma sõna soovisin arutelu alguses. sest äh, raportöör äh, on juba rääkinud, aga kui ta soovib, ta hiljem ju mulle ka vastata, et ühesõnaga ettepanek on väga hea ning see annab Euroopa lisa, lisa, lisaväärtust. seega olen äh, sellest väga heal arvamusel. meie komisjoni pädevus puudutab eelkõige tööstust ja teadusuuringuid ning eh, oluline on siin eh, eh, ennetatavus või sest siin ei ole küsimuse all mitte ainult meie komisjoni pädevused, vaid küsimuse all on ka see, millised hakkavad need protsessid välja nägema liikmesriikides ja kuidas näiteks kogu meditsiinitehnika turg toimib Euroopa Liidus ja kas äh, on võimalik äh, kõigil äh, ettevõt-, neid müüa kõigis liikmesriikides kokkuvõttes, jah, siseturu toimimine peab paranema, kuid arvesse peab ka tingimusi võtma ja kohalikku konteksti ning tihtipeale on probleemiks tõenduspõhisuse puudus. seega me peame parandama teadusuuringute taset ning äh, samuti ka äh, aitama taga äh, kvaliteetse konkurentsi arengut ja teadusuuringuid. tahan keskenduda ühele aspektile, mis tundub olevat poleemiline ja see puudutab meditsiiniseadmeid, arvan, et komisjoni ettepanek läheb sinna õiges suunas, meil on vaja tõendeid, et et äh, garanteerida, et asjad läheks õiges suunas edasi. selline, äh, sellises valdkonnas on äh, innovatiivsus äärmiselt oluline, seega on vajalik ka koostöö, et andmed omavahel kokku viia Eh, ning oluline on, eks erinevad ametid erinevates liikmesriikides, et meditsiiniseadmeid eh, omavahel võrrelda ning eh, meil on vaja kaasa aidata suuremale koostööle selles valdkonnas, sest määrused ja direktiivid meditsiiniseadmete kohta, mis jõustuvad, keskenduvad eelkõige äh, turvalisusele, aga meil ei ole tõhususe kohta mingeid reegleid Euroopas, aga see on oluline. kui näiteks katsetame meditsiiniseadmeid või ravimeid, äh, siis see protsess peab olema turvaline, aga samas ka tõhus. see äh, raport on sellise autoriseerimise loomiseks oluline, see aitab ka tõhusamaks muutuda ning toetab äh, toimivaid äh, teadusuuringuid äh, selles valdkonnas kogu Euroopa Liidus, seega leian, et raport on õigeaegne ning mis puudutab meditsiiniseadmeid, siis tuleb sisse viia võimalik mõju hinnang avalikule tervisele ning samuti ka e-, eelarveline mõju liikmesriikidele, seega koostööle rõhumine on äärmiselt tähtis. suur aitäh, lood-, loodan, et teie suurepärased ah, ideed äh, on väga kasulikud meie kolleegile. Well uh, I think we have to mention niisiis äh, tuleb mainida, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kolmas mai pärastlõunal kaksteist null null. ja ITRE-s on hääletus üheksandal juulil kaks tuhat kaheksateist ning Envis me veel ei tea, millal hääletus tuleb, see tuleb pärast ITRE hääletust. täiskogul hääletatakse seda käesoleva aasta oktoobris. nii palju siis sellest päevakorrapunktist. järgmine päevakorrapunkt puudutab nõukogu otsust Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi esimese muudatuse liidu nimel allkirjutamise kohta, NAT üks üheksa neli null kuus ma näen, et kolleeg Sean Kelly on kohal, ehk siis esimene variraportöör on valmis sõna võtma juba, aga siiski me räägime siin äh, raporti projektist ning me räägime vastastikuse äh, mõistmise memorandumi esimesest muutmisest sellest on rääkinud komisjon ja USA Föderaalne Lennuamet, selle allkirjastas kolmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat seitseteist ka Euroopa Liit, ma leian, et selles kontekstis lennutransport on väga oluline, sest üheksakümmend, vabandust, kuuskümmend protsenti maailma lennutranspordist toimub just Euroopa Liidu ja USA lennuettevõtjate kaudu ning kui vaadata nüüd artik-, artiklit kakssada kaheksateist lõige kuus äh, Taane A ELTL-ist, siis Euroopa Parlamendil on nüüd äh, võimalus anda oma nõusolek. annan teile teada, et meil on aega kella kümneni, kell kümme alustame hääletusega, ehk siis palun pidage seda meeles. ja nüüd annangi sõna raportöörile, härra Rolandas Paksas. Teil on võimalik rääkida raporti projektist. Teil on kolm minutit kõneaega, palun. lugupeetud esimees, kolleegid. selline koostöömemorandumi vorm näeb ette, et ma äh, räägiksin konkreetselt ja lühidalt koostöömemorandum Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel on kehtinud kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ja sellest ajast peale oleme näinud ka käegakatsutavaid äh, tulemusi äh, teadus- ja arendustegevuses, äh, lennuliikluse juhtimises. eriti just Cäsari projektiga, ähm, Euroopa taevaalgatusega ja samuti ka Next Gen projekti äh, näol. see on äh, projekt, äh, mida juhib Ameerika Ühendriikide Föderaalne Lennuamet. mul on hea meel, et nüüd me laiendame kohaldamisala selleks, et hõlmata kõiki lennuliikluse korraldamise ajakohastamise aspekte, samuti kasutuselevõttu. see kindlasti aitab meie tegevusi laiendada, kohaldamisala samuti laieneb, nii et saame enam teadus- ja arendustegevusega koostööd teha tsiviillennunduses. see otsuse ettepanek on Euroopa Liidu huvides selles valdkonnas ja vastab ka meie poliitilistele eesmärkidele suur tänu teile sissejuhatava sõnavõtu eest, nüüd saavad sõna variraportöörid. härra Kalli, härra Kelly on juba valmis. igal variraportööril on kaks minutit sõnavõtuks, palun. suur tänu, esimees kõik, mis puutub koostöösse USA ning Euroopa Liidu vahel, on tervitatav, sest räägitakse ju üha enam äh, koostöö puudumisest ja tegelikult äh, me peame lähtuma ka Euroopa Liidu ja äh, USA ajaloolisest taustast ja varasematest koostöö kogemustest, kuid me peame kõiki neid teemasid käsitlema muidugi eraldiseisvatena eh, ja peaksime samas vaatama ka eh, laiemat perspektiivi, see memorandum, mis eh, pärineb aastast kaks tuhat üksteist, on väga oluline. arvestades olukorda transpordisektoris, me kõik lendame palju ja koostöö USA ning Euroopa Liidu vahel äh, on siin väga oluline, näiteks avatud taeva ähm, juhtimine on keskse tähtsusega. nii et seetõttu on tähtis, et me jätkaksime samas suunas, jätkaksime teadus- ja arendustegevuse koostööga ja tagaksime selle, et avatud taeva algatus võiks jätkuda ja et oleks tagatud reisijate turvalisus, äh, siiani see nii on olnud õnneks. ja loodame, et äh, koostöö jääb äh, püsima meie poolt Euroopa Liidus ja ka Ameerika poolelt ja seda kõik ju soovivad ning raportöör härra Paksas on selle ka välja toonud ja ta on teinud väga head tööd tagamaks, et äh, see koostöö võiks jätkuda, nii et see kõik on positiivne, tervitan seda. Thank you for your remarks uh.... suur tänu. kas äh, keegi sooviks ka sotsiaaldemokraatide poolt sõna sekka öelda, tundub, et mitte. tundub, et härra Czesak soovib nüüd sõna, palun aitäh, et mulle sõna andsite, tahaksin samuti tänada raportööri. kuigi me arutame mitmeaastast finantsraamistikku eh, varsti eh, siis võib öelda, et äh, ka ohutum äh, lennundus äh, on üks nendest põhjustest, miks me peaksime enam teadus- ja arendustegevusse investeerima ja seda koostöös kolmandate riikidega. see memorandum, mis allkirjastati Euroopa Liidu ning USA vahel mm, teadus- ja arendustegevuse kohta tsiviillennunduses kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, see puudutab lennujuhtimissüsteeme ning teadus- ja arendustegevust. pärast edasiminekuid teadus- ja arendustegevuses, mis on toonud kaasa endaga parema eh, koos eh, talitlusvõime USA ning Euroopa Liidu süsteemide vahel, siis on ainult loogiline järeldada, et me peaksime selle koostööga jätkama. me tervitame nõukogu algatust äh, selle memorandumi laiendamiseks äh, uue rakendusetapini ja loodame, et äh, see saab olla edukas äh, algatus ka meie siseturu jaoks ning sellega kaasneb uute töökohtade loomine, meie majanduse taastumine. fraktsiooni nimel sooviksin kinnitada, et me jätkame et me kindlasti toetame äh, raportööri lähenemist ning toetame selle protokolli laiendamist, aitäh! suur tänu! olukord on äh, ideaalne, kõik äh, on raportööriga nõus. kas on veel keegi, kes sooviks neil teemadel sõna võtta? keegi ei anna märku oma soovist kui ma ei eksi, siis ei ole kedagi komisjonist. ai, proua Viiring soovib sõna. kui on küsimusi komisjonile, siis äh, me võime paluda komisjonil vastata nendele küsimustele kirjalikult. palun, aga proua Viiring, palun. aitäh, esimees äh, härra Maisner, kes on äh, ALDE variraportöör, tahaks tänada raportööri selle töö eest ja ta leiab, et lennunduse valdkonnas on tõepoolest oluline pidada kinni rahvusvahelistest standarditest ja kehtestada sellised standardid, sest see aitab kaasa ka innovatsioonile selles valdkonnas. seetõttu ta toetab täielikult seda koostöömemorandumit, nii et Euroopa Liit ja USA saaksid veelgi tihedamat koostööd teha ähm, äh, erinevate süsteemide äh, kaasajastamise vallas ning äh, tihendada koostööd. aitäh! ma arvan, et äh, variraportöör äh, on kursis asjade käiguga ja ta on teadlik sellest, et meie tegelikult ju kehtestamegi neid standardeid koos USA-ga kogu maailmas. proua Komplanatri just liitus meiega, kas te sooviksite ka sõna sekka öelda? jah, aitäh, proua Kumpula-Natri. mis puudutab lennujuhtimissüsteeme, siis selles ähm, vallas on muidugi väga oluline, et USA ja Euroopa Liit teeksid koostööd ja mina toetan küll seda, et äh, seda memorandumit lahendada ähm,, laiendada ka süsteemide kasutuselevõtule äh, ning äh, jätkata koostööga tsiviillennunduses äh, ka teadus- ja arendustegi-, tegevuse vallas, ähm, lennundussektor on üks äh, kiiremini ähm, kasvavaid majandussektoreid aastaks kaks tuhat kolmkümmend kuus ennustatakse lennu reisijate ähm, hulga kasvu seitsme koma kaheksa miljardini nii et see teema iseenesest on tõepoolest väga oluline, peaksime samas ähm, tagama selle, et ei unustataks ka mõju kliimale, nii et tehnoloogiate parandamine kindlasti aitab sellele kaasa, kuid me peaksime äh, ka suurendama biokütuste kasutamist lennundussektoris, nii et selles osas kindlasti see koostöö võiks aidata ka kaasa ja loodame, et äh, ka äh, taastuvenergia direktiivi äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel see teema endiselt jääb arutlusaluseks ja siin on räägitud ka kõige tihedama liiklusega lennujaamadest et lühidalt öeldes muidugi on väga oluline, et tiheneks koostöö selles vallas ja mina kindlasti toetan seda otsust. aitäh nende väärtuslike märkuste eest, äh, toru, lennuohutus on väga oluline ning äh, lennundussektor äh, kindlasti leiab arutamist ka tulevikus. me näeme, et ootused on suured ka suuremaks elektrilennukite kasutamiseks selles ähm, valdkonnas. nüüd aga annaksin sõna raportöörile lõppsõnavõtuks, palun. aitäh, lugupeetud kolleegid. ma olen väga tänulik, et toetate minu seisukohta. tahaksin veel kord rõhutada, et koostöö USA ning Euroopa Liidu vahel lennu Mm, juhtimise ning äh, teadus- ja arendustegevuse vallas äh, on väga oluline. ma tänan teid äh, nende märkuste ja toetuse eest. ja loodan, et see kõik saab seal ka tekstis sees olema, et te kõik hääletusel toetate seda otsust. aitäh, lugupeetud kolleeg, nende märkuste eest, nüüd on kell üheksa nelikümmend seitse, nii et meil on kolmteist minutit äh, hääletuseni. nii et kokkuvõtteks äh, võib öelda, et oluline on ajast äh, ajakava muudatusettepanekuid saab esitada kahekümne kolmandaks maiks keskööks, ITRES on üheksateistkümnendal juunil hääletus ja täiskogul tuleb see hääletusele septembris. nüüd aga väike paus kuni kella kümneni ja siis jätkame, võite vahepeal ennast värskendada

Well, dear colleagues, it's 10 o'clock. I would like to ask you to sit. nii, palun istuge nüüd kõik oma kohtadele. According to the pro-. vastavalt päevakorrale peame alustama hääletust Please take out. palun võtke välja oma hääletuskaardid, mitte, mitte oma nimekaardid, vaid hääletuskaardid pange need hääletamismasinasse. peame mõtlema selle peale, kui palju on hääletajaid igast fraktsioonist. proua Toia otsib oma kaarti, võib-olla keegi võib talle enda oma kasutuse laenata Who possess the card of Madame Toya? kes on äh, omandanud proua Toia kaardi? Well, the guard doesn't take take care about us äh,. nii palju nimekaarte. terav meelitseb esimees Okay, let's go on. Oh, well, let's, let's start with assessment. alustagem nüüd hinnangutega, kui palju on hääletajaid igast fraktsioonist. palun andke märku, kes tegelikult kohal on. hääletus on alanud Did everyone vote? kas kõik hääletasid? I am closing the vote. hääletus on lõppenud. vabandust, aga kaart on maha jäänud. samas olen ma eh, siin ja hääletan ECR-iga. We shall count two plus from e- kaks eh, pluss igast fraktsioonist, kolm töötab isegi rahvaparteislasi ei ole ülearu, nagu tavaliselt on, nii palju kui mina tean. okei, okei, um, I can calculate even with you <laughs> on teid arvesse. üks hääletus suulise küsimuse kohta raportöör on Eva Kaili. lõpphääletus suulise küsimuse kohta, nimeline hääletus. hääletus on alanud. Vote is. hääletus on lõppenud. viiskümmend viis pluss äh, proua Toia on poolt. loodame, et teie assistendid võtavad mingisuguse kaardi teile. kas te ütleks, kes vastu oli? nali. see avaldatakse, ütleb esimees Äh, sellest teile piisab, jah? Lähme nüüd järgmise punkti juurde. resolutsiooni ettepanek vaikust. alustame põhjenduspunktiga kümme Amendment one no,. No, no, raportöö position. Eh, esimene, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, põhjenduspunkt A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt ja vastu. ja erapooletud, vastu võetud, muudatus viisteist poolt vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kaks, poolt, vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. muudatus kakskümmend kaks. hääletus on alanud. I am closing the votation. lõppenud. tagasi lükatud. jah poolt eh, otsustav hääl tuli. That's a good remark. see oli eh, eh hea märkus, ütleb esimees. kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud kontrollime elektrooniliselt. muudatus kakskümmend neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. et muudatus kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus nelikümmend üks, kui see vastu võetakse, nelikümmend kaks langeb ära, poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, nelikümmend kaks langeb ära, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. muudatus nelikümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. One PPE too many. ja üks rahvaparteilane on ülearu. no just, nii see alati on hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelikümmend viis, kes on poolt ja vastu. erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud, muudatus, ettepanek viiskümmend viis, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatus viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. muudatus viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kuuskümmend kaheksa, kui vastu võetakse, langeb kuuskümmend üheksa ära, niisiis, kes on poolt? vastu. vastu. erapooletud. vastu võetud. kompromiss äh,, vabandust, muudatus kuuskümmend üheksa langeb ära, kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatus üheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üks soovib kontrollida, no siis kontrollime. üheksakümmend kaheksa. hääletus on alanud. Closing the vote. hääletus on lõppenud. kas nüüd on selge? kompromiss kolmteist poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada seitse vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada kuusteist. hääletus on lõppenud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud võime kontrollida. kontrollime sada seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud sada kaheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kakskümmend seitse poolt, vastu, vast-, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, kontrollime. sada kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. suur enamus oli vastu, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks. kui vastu võetakse, langevad ära muudatused sada kolmkümmend kolm ja sada kolmkümmend neli. niisiis sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm kui vastu võetakse, siis sada kolmkümmend neli langeb ära, kes on poolt ja vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime saja kolmekümmend kolme. hääletus on lõppenud. üks rahvaparteilane jälle ülearu hääletus on lõppenud. sada kolmkümmend neli langeb seega ära, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend kuus. vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa kui vastu võetud, langeb ära sada kolmkümmend üheksa, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime elektrooniliselt. sada kolmekümmend kaheksat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa langeb ära, sada nelikümmend poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud kontrollime. sada nelikümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada nelikümmend kaks kui vastu võetakse, langeb ära sada nelikümmend kolm, seega, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kolm langeb ära, sada nelikümmend neli, kui vastu võetakse, langeb ära sada nelikümmend viis. nii, sada nelikümmend neli, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt sada nelikümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada nelikümmend kuus poolt, vastu. tundub olevat sama enamus. sada nelikümmend seitse poolt, vastu seda kontrollime. niisiis sada nelikümmend seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime sada nelikümmend kaheksa sada nelikümmend kaheksa, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu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 sada kuuskümmend kolm, kui see vastu võetakse, langeb ära sada kuuskümmend neli. niisiis sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli langeb ära, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks, kui see vastu võetakse langeb sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt ja vastu. erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli poolt ja vastu. erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kuus, kui see vastu võetakse, langeb ära sada kaheksakümmend seitse, kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse langeb ära, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks, poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus, resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud suur enamus on poolt. niisiis, palju õnne raportöörile. tubli töö, proua Kaili. järgmine hääletus puudutab suuliselt vastatavat küsimust EKHD määratluse teemal. raportöör on Markus Piiper tegemist on nimelise hääletusega suuliselt vastatava küsimuse teemal ja hääletus on alanud, kes on poolt? Vote is closed. ja hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse, kümme vastu, ehk siis suure enamusega vastu võetud. Now let's go to ja läheme resolutsiooni ettepaneku juurde, sellega nii lihtsasti ei lähe. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kakskümmend kolm, vabandust, kakskümmend viis, kui see vastu võetakse, langevad ära kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, kes on poolt, kakskümmend viis, kes on poolt vastu, tagasi lükatud. kakskümmend neli või kontrollime, selge. kontrollime kahekümne viiendat, hääletus on alanud. Closing the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend neli. kes on poolt? vastu kontrollime. muudatusettepanek kakskümmend neli. Closing the vote. hääletus on lõppenud. vastu võetud. niisiis kakskümmend kolm langeb ära, hääletame kakskümmend kuus, kui see vastu võetakse, langeb ära kakskümmend seitse, kakskümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend seitse. või kontrollime kahekümne kuuendat, hea küll, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu erapooletuid, tagasi lükatud, selgelt tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss neli, leheküljel neli, poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse poolt, isegi proua Toia toetab, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa poolt, vastu. no võime kontrollida. kontrollime seitsmekümne üheksandat. hääletus on alanud Closing the vote. hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa muudatusettepanekust kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss kaheksa, kaks lehekülge edasi, kes on poolt, vastu, erapooletuid, seda kontrollime. kompromissettepanek kaheksa. Closing the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega nõnda. selge, siis peame ükshaaval need muudatusettepanekud läbi käima. <laughs> Later, my dear. So amendments number. niisiis, muudatusettepanekud üheksakümmend üks ja üheksakümmend kaks plokina, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud üheksakümmend kolm. või võime kontrollida. kontrollime üheksakümne kuuendat, hääletus on alanud. Closing the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. sada poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu kontrollime. üheksakümmend üheksa. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. siis üheksakümmend kaheksa sellepärast, et üheksakümne üheksanda võtsime me vastu ja siis langevad ära muudatusettepanekud üheksakümmend seitse ja sada üks ehk hääletame üheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, kontrollime, sada kaheksa, hääletus on alanud. Closing the vote. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada üheksa poolt, vastu, vastu võetud, siis muudatusettepanekud sada kolmteist, sada neliteist, sada viisteist ja sada seitseteist langevad ära ehk siis järgmisena hääletame muudatusettepanekut sada üksteist, kes on poolt? vastu. kontrollime. hääletus on alanud. muudatusettepanek sada üksteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sellisel juhul langevad ära. langevad ära sada neliteist ja sada viisteist ja järgmisena hääletame muudatusettepanekut sada kuus. sada kuus, kes on poolt ja vastu? kontrollime. sada kuus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kümme, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime. sada kümme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kuusteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid. tagasi lükatud sada kaheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. sada üheksateist poolt. vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksa, palun, poolt, vastu. no kontrollime. kompromissettepanek üheksa, hääletus on alanud. Closing the vote. hääletus on lõppenud. vastu võetud Õnneks ei sattunud me keerulisse olukorda, lehekülg edasi, kompromiss kümme, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud siis sada nelikümmend üks, teine osa tekst, mis algab Therefore urges the commission ja nii edasi. ehk siis see teine osa muudatusettepanekust sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, kontrollime. Opening the vote. hääletus on alanud. Closing the vote. hääletus on lõppenud tagasi lükatud sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu. ahhaa, kontrollime seda ka, sada nelikümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kui see vastu võetakse, langevad ära neliteist ja viisteist. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, tagasi lükatud, neliteist neliteist, kes on poolt? vastu. kontrollime. muudatusettepanek neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, neljateistkümnes muudatusettepanek. vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja lõpphääletus, nimeline hääletus. hääletus on alanud. Closing the vote. hääletus on lõppenud ja selgelt vastu võetud. palju õnne raportöörile ja aitäh teile, suutsime ka teise punkti läbi hääletada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 on võimalus nüüd teha lühike paus. me saame võimaluse arvamusi vahetada kolleegidega ja läheme koosolekuga edasi kahe minuti pärast. kümme viiskümmend on see aeg, mil töö jätkub, jah? kaks minutit pausi. Thanks a lot, <laughs> Thank you <laughs> ah, it's always tough job, uh, such a rotation. It's, it's Well, dear colleagues, I would like to ask no, lugupeetud äh, kolleegid, äh, palun äh, oma isiklikud vestlused jätta siit saalist väljapoole, et saaksime oma päevakorraga edasi liikuda. kui ma nüüd teid just ei sega, kolleegid, siis palun siis palun ärge laske mul ennast äh, segada, palun minge saalist välja, et äh, omavahel edasi rääkida. nüüd aga peame rääkima Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamisest. see on äh, raporti projekti läbivaatamine, raportööriks on Rolandas Paksas ja siin äh, on tegemist äh, siis menetlusega, mille eesmärgiks on äh, pikendada teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingut. selle kokkuleppe eesmärgiks on lihtsustada koostööd ühise huvi valdkondades, kõiges selles, mis puudutab teadusvaldkonda, tehnoloogia valdkonda ja praegune kokkulepe aegub oktoobris ja seetõttu Euroopa Parlamendil paluti selle teemaga kiireloomuliselt tegeleda, et oleks võimalik juuli plenaaril äh, see teema arutusele võtta. meil äh, on siis sellele teemale ette nähtud äh, teatud aeg, me saame täna sellele ette näha vähemalt kümme minutit, nii et härra Paksas, teie soovite meile seda teemat esitleda, seda praegust projekt, raporti projekti esitada. palun, sõna on teil. aitäh, esimees, kolleegid. tõepoolest teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel on olnud jõus üheksakümne kaheksandast aastast peale ja nagu esimees ka mainis, praegune kokkulepe aegub oktoobris kaks tuhat kaheksateist, seda on pikendatud juba kolm korda, kaks tuhat kolm, kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kolmteist, iga kord viie aasta võrra praegu saavad äh, teadlased osaleda vahetusprogrammides, me oleme näinud suuri edusamme, oleme näinud äh, suurenenud teadlaste vahetust ja koostöö tihenemist Ameerika Ühendriigid on oluline partner Euroopa Liidule eh, teadus, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas ja seetõttu on väga oluline ka edaspidi soodustada koostööd eh, selles valdkonnas eh, USA ning Euroopa Liidu vahel. oluline on ka see, et leping selles valdkonnas pikendatakse veel viieks aastaks ja see tagab selle, et strateegilisi partnerlussuhteid tugevdatakse ning äh, kõigile kasulikku koostööd soodustatakse, soodustatakse töökohtade loomist, majanduskasvu kiirenemist, aitäh! nii et mina soovin seda toetada. aitäh sissejuhatava sõnavõtu eest, härra Paksas, nüüd aga on äh, aeg anda sõna vari, raportööridele igaühele sõna kaheks minutiks. rahvapartei ei ole kedagi kohal, sotsiaaldemokraadidest samuti mitte, ECR, palun, härra Tšesak, palun. E- aitäh, esimees. ma võtan täna sõna teist korda rääkides Euroopa Liidu ning USA valitsuse vahelisest koostööst, seda just siis teaduse ja tehnoloogia koostöö vallas. USA on aktiivne kolmas riik, kes osaleb Horisont kaks tuhat kahekümne programmis, meil on ühis artikleid avaldatud äh, Euroopa-Ameerika teadlaste vahel, väga palju koostööd, ühiseid uurimisprojekte ja seetõttu me tel-, tervitame nõukogu ettepanekut seda lepingut pikendada, sest Euroopa Liit peaks äh, ähm, kindlasti äh, selle koostööga edasi minema, selleks et seista vastu meie majanduse digitaalsetele väljakutsetele. ja seetõttu on ainult loogiline, et äh, me äh, tihendame koostööd USA-ga, soodustame sellega majanduskasvu äh, kiirenemist mõlemal pool Atlandi ookeani, nii nagu ka raportöör seda mainis. see leping on ka võimalus töötada ühise ülemaailmse strateegia äh, kallal teadus- ning arendustöös selleks, et vahetada omavahel näiteks ka parimaid praktikaid ja selle lepingu pikendamisega Euroopa Liidu liikmesriigid saavad parema juurdepääsu ähm, teaduslikele uuringutele ka USA-s ning me saame osaleda enamates koostööprogrammides teadmiste, teaduse ning innovatsiooni valdkonnas. nii et äh, me toetame raportööri seisukohta. tegemist äh, on äh, vägagi ammendava raportiga ja seetõttu ei ole ka muudatusettepanekuid meie poolt. aitäh, härra Tšesak. nüüd aga ALDE poolt äh, Angelika Mlinari asemel proua Kallas. palun. suur tänu. meie variraportöör ähm, tervitab raportööri äh, ettepanekut äh, toetada, pikendada koostöölepingu pikendamist USA-ga selleks, et soodustada teadlastevahelist koostööd ja see on ka suurepärane võimalus tähistada kahekümne aasta möödumist esialgse lepingu sõlmimisest. kui me räägime selle lepingu pikendamisest, siis raportöör on rõhutanud, kuivõrd oluline on selle viljaka koostöö jätkumine. tegemist on kõige aktiivsema äh, partneriga kolmandate riikide hulgas, kes tegeleb äh, teadus- ja arendustööga Horisont kaks tuhat kahekümne äh, raames. me peaksime püüdma kindlasti äh, vaatama kaugemale ähm, marurahvuslusest ning soodustama koostööd ülemaailmselt teadlaste vahel kui me räägime Teadus- ja Tehnoloogiakoostöö Seirekeskuse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, raporti järeldustest, siis äh, leiti, et ähm, praegune teadusraamistik ähm, on üks kõige, ähm, kõige äh, tugevamini üles ehitatud süsteemidest, rääkides siis Euroopa Liidus, kuid praeguses, praegustes poliitilistes oludes on see kõik kahtluse alla seotud, me räägime siin äh, USA föderaaleelarve vastuvõtmisest, kus äh, on äh, NASA süsinikuseire süsteemile rahastust kärbitud et kindlasti me peaksime oma ressursid ühendama, seda nii majanduslikud ressursid kui ka oskusteabe osas, selleks et parandada inimeste igapäevaelu ning äh, vähendada mõju keskkonnale. nii et äh, minu aeg on nüüd otsas, äh, aitäh! suur tänu, et pidasite ajapiirangutest kinni. Mm, suur tänu nende märkuste eest ja proua Niibel arvatavasti ka jälgib meie arutelusid. ta ei äh, sega siin meie tööd erinevate teiste ideedega. nüüd aga proua Tyson, palun komisjoni nimel. Thank you very much indeed, chairman, and thank you to uh, members who, who've spoken. Äh, härra Äh, Tyson, palun komisjoni esindaja, esindajana, nagu kolleegid juba ütlesid äh,, Äh, on tegemist äh, olulise lepinguga meie jaoks ja oluline on see, et ta jätkuks, sellepärast et niimoodi äh, jätkub ka poliitiline raamistik nende eesmärkide saavutamiseks, mida me oleme seadnud, mida me püüame edendada ja saavutada koos kolleegidega USA-st. ja nagu juba öeldud, see aitab meie strateegiat suu-, suunata nendele ülemaailmsetele väljakutsetele, mis on olulised nii USA-le kui Euroopa Liidule ja mõned kolleegid seda juba ka mainisid, et äh, seda kõike hoolimata eelarvekärbetele USA-s, äh, see on siis raamistikuks meie koostööle järgmise viie aasta jooksul ja see puudutab siis ka uut programmiperioodi. nii et tahaksin äh, tänada parlamenti selle eest, et te olite valmis seda protsessi kiirendama ja võtsite arutusele selle raporti projekti nii et loodetavasti juba juulis on meil tulemus käes. aitäh! minul oleks hea meel küll näha, et see kõik soodustaks ka äh, seda, kuivõrd on Euroopa Liit sellest kõigest kasu saanud, siiani me ei ole selliseid andmeid näinud, aitäh teile ka jõupingutuste eest selle töö kiirendamiseks ja loodame, et saaksime sellise lühikese kokku, kokkuvõtte praegu senini toimunust selleks, et oma, et see meie tööle samuti kaasa aitaks. nüüd aga nüüd, nüüd aga sõna palun härra Paksasele veel kokkuvõtteks. aitäh, esimees. aitäh tänan kõiki neid, kes sõna äh, võtsid äh, selle raporti teemal ja kõiki neid äh, tahaksin tänada, kes toetasid mind raportöörina. see koostöö teadusvaldkonnas, innovatsioonivaldkonnas Euroopa Liidu ning USA vahel on oluline, oluline on ka seda lepingut pikendada. tahaksin teid veel kord tänada. ma leian, et see raport on kindlasti kasuks järgmise viie aasta jooksul meile kõigile. aitäh teile nende märguste eest, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kolmas mai äh, keskööl ning äh, esialgne ajakava nii et siis kahekümne kolmas mai kell kaksteist muudatusettepanekud, siis äh, üheksateistkümnes juuni ITRES hääletus ning äh, täiskogul hääletus äh, juulis kaks tuhat kaheksateist selleks, et siis vastata ootustele komisjoni poolt. aitäh kõigile kõnelejatele ja nüüd võiksime minna edasi järgmise punktiga, milleks äh, on ähm, mõttevahetus Euroopa Komisjoniga äh, ning tegemist on kommunikatsioonivõrgustiku peadirektori Robert Viola äh, kohalolekuga siin, kes praegu just on siia saali sisse ruttamas ning kindlasti saab meile rääkida digitaalsetest algatustest pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, räägib äh, tippdomeenist punkt EU ja tehisintellektist. palun, härra Viola. Mr Chairman, honorable members of the ITRE e committee härra esimees, lugupeetud ITRE komisjoni liikmed, ma tänan teid väga võimaluse eest täna kõnelda sel väga olulisel päeval. täna nimelt Sofias Euroopa juhid söövad õhtust ja üks peamistest aruteludest seal puudutab just digiinnovatsiooni. võib-olla olete näinud, et Euroopa Komisjon on tulnud välja poliitikateatisega digitaalse ühtse turu ettepanekute teemal meie praeguse olukorra kohta ja minu eh, sõnavõtt on seega väga ajakohane. üks asi, mida ma alati ütlen seisneb selles, et ma tänan alati ITRE komisjoni tehtud töö eest ja ma ei ütle seda ainult viisakusest, vaid ma tõesti tänan teid selle eest, mida ITRE komisjon teeb digitaalse ühtse turu edendamisel, aga eriti just praegustel aegadel tõesti eh, ma ei ütle seda lihtsalt viisakusest, vaid eh, tegemist on ka reaalsusega. ITRE teeb tohutult intensiivset tööd meil on kõikide oluliste dokumentide puhul ülddigitaalse ühtse turu valdkonnas märkimisväärseid edusamme ja ma leian, et kollektiivselt võime me olla õnnelikud selle üle, et me oleme suutnud pakkuda kodanikele sellist ühtset turgu, mis on ka faktiliselt ühtne turg ilma piirideta, kodanikel on võimalik liikuda mööda Euroopat ilma rändlustasude maksmiseta, nad saavad kasutada oma seadmeid näiteks oma lemmikinfosisu vaatamiseks ilma geoblokeeringuteta ja ka käesoleva aasta lõpus on neil võimalik internetis oste teha ilma piiranguteta. ehk siis see on saavutus, see on parlamendi saavutus, nõukogu ja komisjoni saavutus, aga loomulikult tegemist on ainult algusega. võiks öelda, et tegemist on ainult eh, pinnapealse teemaga. nimelt käivad märkimisväärsed reformid ühtse turu puhul, mis tuleb lõpule viia ja olgu nad siin mainitud, mitte nüüd tähtsuse järjekorras, aga lihtsalt nad tulevad mulle nõnda pähe, näiteks telekomi reeglite reformimine, ma loodan, et kaasseadusandjad suudavad jõuda juunikuuks kokkuleppele ja see tõesti äh, annaks märkimisväärse impulsi äh, siseturule, siis uus küberturvalisuse akt, mis annaks ENISA-le alalise mandaadi Äh, sertifitseerimisraamistiku tarbeks. ühtlasi me loodame, et käesoleva aasta lõpuks on võimalik selles teemas kokku leppida. siis töö käib ka audiovisuaalteemade ümber, mis jah, ei ole ITRE komisjoni teema, aga see on enam-vähem ka kokku lepitud, seoses uue audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga. siis äh, copyrighti teemad, seal on veel vaja üht-teist teha nii-öelda eh, kapsat või satkab eh, direktiivi ümber. ja ühesõnaga, see nimistu on pikk, ma võiks ka jätkata, aga täna tahan ma keskenduda ikka sellele, mida oleme suutnud teha aprillis ja maikuu alguses. aprillis tutvustasime olulist paketti, mis puudutas digitaalse ühtse turu kohta käivaid ettepanekuid ja mai alguses äh, tuli komisjon välja strateegiaga järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. kui nüüd rääkida maikuu paketist, muidugi need asjad on omavahel seotud digivaldkonnas, aga ma rõhutaksin seda, et paljude ettepanekute seast ma saan aru, et ITRE komisjon pöörab eriti tähelepanu just teatisele, mis puudutas tehisintellekti. see on poliitikateatis, mis sätestab äh, komisjoni mõtted seoses Euroopa lähenemisega tehisintellektile. Mm, see lähenemine põhineb kolmel sambal, esiteks esiteks, tehisintellekt peaks olema Euroopa jaoks midagi edukat. meie ettevõtjad, meie äh, startup keskused, ülikoolid peaksid tehisintellekti omaks võtma ja haarama juhtrolli juba on olnud robootika eh, juhtrollis maailmas tänu Horisont kahe tuhande kahekümnele, aga kahjuks Euroopa ettevõtlikkus on hakanud veidi aeglustuma võrreldes teiste eh, maailma osadega ning mõningad meie sellised robootika kroonjuveelid on nüüdseks jõudnud mitte Euroopa ettevõtjate kätesse ja me tahame tagada, et ähm, need äh, avastused tehisintellekti valdkonnas, mis Euroopas tehakse, jääksid ka Euroopasse. tehisintellekt on midagi head, see parandab ähm, kodanike elukvaliteeti nii meditsiinis kui avalike teenuste puhul, see muudab äh, töökoha ohutumaks inimeste jaoks ja pakub paljusid võimalusi muidugi ka teine sammas eh, ütleb, et on olemas ka mitmed väljakutsed. tehisintellekt muudab märkimisväärselt seda, kuidas me töötame, kuidas me tulevikus töötame, kuidas me läheneme teatud ühiskondlikele väljakutsetele ja tõesti tuleb märkimisväärselt järele mõelda, kuidas inimesi tuleks kas ümber õpetada, kuidas neid üldse tuleks õpetada või kas nende koolitustaset tuleks tõsta. see on väga oluline ülesanne, sellepärast et tehisintellekt muudab mitmeid sektoreid ja nüüd kolmas sammas mm, puudutab eetilist rollit äh, ja õigusraamistikku seoses tehisintellektiga. ma leian, et Euroopa võib olla unikaalne selles mõttes, kuidas ta kaitseb oma õigustikku, kuidas ta kaitseb oma väärtusi, kuidas ta tagab selle, et tehisintellekt tuuakse meie ühiskonda kestlikult ja läbipaistvalt nii, ja et seda tehakse nõnda, et peetakse kinni ka inimeste põhiõigustest absoluutselt igas mõttes. me ei taha seda, et tehisintellektsüsteemid hakkaksid otsustama inimeste tuleviku üle. me ei taha, et tehisintellekt hakkaks kuidagi sõeluma inimesi selle küsimuses, kas nad võivad näiteks laenu saada, kas nad võivad ülikooli astuda, nõnda et inimesed üldse ei sekkuks, see oleks vastuvõetamatu meie ühiskonnas. ja ma tõesti tuletan teile ka meelde, et me näeme, et Hiina sellised automaatsed süsteemid tekitavad muret, näiteks just pangalaenude äh, andmise puhul, isegi väikeste laenude puhul, mida antakse perekondadele, kui tehisintellekt seda otsustab. ehk siis nagu öeldud, tehisintellekt võib olla märkimisväärselt kasulik inimeste äh, elude mõttes, aga tuleb ka arvesse võtta seda, et tuleb silmas pidada nõuetekohase eetilise ja õigusraamistiku tagamist. kui me suudame seda kõike teha, siis komisjon on veendunud, et Euroopal võib olla unikaalne ja väga oluline ehm, tee kestliku tehisintellekti kasutamise poole ja seepärast on see vägagi seotud sellega, kuidas me organiseerime järgmist mitmeaastast finantsraamistikku meie tehisintellekti teatise sellise järeltegevusena tulime me teisel mail välja oma digitaalse Euroopa programmiga, mis on osa järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust ja tegelikult see digitaalse Euroopa ähm, programm on üks osa ühest suuremast äh, osast, äh, mis puudutab digitaalset ühtset turgu, kokku on selleks ette nähtud kaheksakümmend miljardit eurot, mis on mõeldud kõik meie ühiskonna paremaks muutmiseks ja nüüd selle äh, peatüki osas on uus raami, raamprogramm Horisont Euroopa, Horizon Europe, millel on ka osa Digitaalne Euroopa ja jätkatakse ka CEF-iga, Euroopa ühendamise rahastuga. Mm, asi jätkub samamoodi, et Euroopa ühendamise rahastu ehk CEF jätkab äh, taristu teemaga ka selle jätkutegevused viiakse üle Digitaalse Euroopa programmi ja Digitaalse Euroopa programm keskendub sellele, et Euroopal oleks olemas võimekused kolme digiväljakutsega vastuseismiseks. esiteks võimalus äh, superarvuteid kasutada, võimalus kasutada suurandmeid, siis tehisintellekt, eriti seoses avalike teenustega ja siis küberjulgeolek. ja küberjulgeolek seotakse ka ettepanekuga, millega luuakse tippkeskuste võrgustik ähm, küberturvalisuse valdkonnas, taaskord tahetakse kasutada tehisintellekti, suurandmeid, kvanttehnoloogiat selleks, et kogu digiökosüsteem oleks turvalisem ehk siis see on kokkuvõte sellest, mida me kavatseme teha tehisintellekti kontekstis. nüüd natuke ka ülejäänud paketi kohta, mis muidugi on selle varem mainituga vägagi seotud. me tahame luua Euroopas sellise ühise andmeruumistiku, sellise ühe koha, kus ühe ala, kus raknevad samad, rakendavad samad andmekaitsereeglid, kus andmed saavad vabalt liikuda, tehisintellekt on eksisteerinud juba tükk aega ma olin kunagi üliõpilane, kui katsetati tehisintellekti. ja see, mis praegu muudab selle revolutsiooniliseks, on see, et on olemas to-, juurdepääs tohutule hulgale andmetele, aga Euroopa andmeid tuleb hoida, tuleb mõelda seda, kuidas me andmeid kõige jaoks kasutame, suurem osa andmetest talletatakse praegu tegelikult Ameerika Ühendriikides, mis tähendab seda, et Euroopa on konkurentsivõime mõttes halvas seisus. sellepärast oleme me ka välja käinud ähm, siin reformipaketi, millega vaadatakse ümber BSI, avaliku sektori teabe direktiiv, ja see on ka seotud avaliku andmepoliitikaga Euroopas ja nüüd me oleme mõeldud, et kuidas seda poliitikat konsolideerida, kuidas mõelda äh, avaliku sektori teenustele ja sellele, kuidas avalik sektor avatud andmeid kasutab, sellepärast et mida rohkem on meil avatud andmeid, seda rohkem saavad meie ettevõtjad näiteks kasutada tehisintellekti. me oleme saatnud ka selge sõnumi sellest, et me ei taha reguleerida äh, andmete vahetamist eraettevõtjate vahel ja me oleme ka andnud selliseid pehmeid suuniseid selle kohta, kuidas oleks kõige parem äh, seda tagada loomulikult see on midagi sellist, mis oleks ka osa tulevast arutelust. oleme ka välja pakkunud ehm, reegleid äh, aususe ja õigluse kohta, mis tähendaks seda, et kui platvormid ehm, Euroopas tegutsevad, siis nad pakuksid kõiki garantiisid, mis oleks vajalikud äh, lojaalseks suhteks kliendiga ning kui tekivad vaidlused, siis need vaidlused peetakse maha Euroopas härra juhataja, ma leian, et nimistu oleks tegelikult pikk ja ilmselt parlamendiliikmetel on ka küsitmusi, ehk siis praegu kõneaega silmas pidades lõpetangi. Over, uh, for... Teil oli kümme minutit aega uh, sissejuhatuseks, samas ma tean, et uh, te pidite kaheksat dokumenti kirjeldama, et selgitada, kui äh, oluline on äh, tehisintellekt Euroopa jaoks äh, ning äh, kui oluline on selline digitaalruum Euroopa jaoks ning kui oluline on erasektori andmete jaoks see, nii et võib konstateerida, et et materjalid on väga põhjalikud ja laiaulatuslikud olulised mitte ainult äh, nõukogu, nagu vaid ka parlamendi jaoks, raske on neid kümne minutiga kokku võtta. meil on aega küll arutelu pidamiseks, koordinaatorid või nende asendajad. igaüks saab kõneaega kolm minutit ja siis teised huvitatud sõnumid, üks äh, minut kõneaega, kuna meid palju ei ole, siis võiks olla väga huvitav arutelu sest igaüks võib äh, oma arvamusi väljendada. rahvapartei nimel saab äh, sõna proua Castillo Vera. üritan äh, kasutada hästi oma kolme minutit, isegi vähem räägin, sest aega pole palju. selge on see, et tehisintellekt ei ole midagi uut, nagu te ütlesite ja eksisteerinud juba väga pikki aastaid. võib mõelda, tuleb mõelda ainult, kui palju filme on viimase aastakümne jooksul tehtud. Hmm, kõige lihtsamatest alguses kuni väga komplitseeritudeni eelmisel aastal ja praegusel hetkel võib öelda, et IT-tehnoloogiad on niivõrd keerulised, et, et praegune olukord on loomulikult väga erinev sellest, mis ta oli paarkümmend aastat tagasi. peame tänama komisjoni selle eest, et see teadis meile esitati ja anti ka ülevaade tehisintellekti tulevikust. kõigepealt mul on mitmeid küsimusi esimene neist on laiapõhjaline, mis on seotud mitteaastase raamistikuga ning samuti ka praegu olemasoleva raamistikuga, mis te arvate, milline on tehisintellekti tulevik? võib-olla võiksite sellest spetsiifilisemalt rääkida. teiseks, teine on väga spetsiifiline küsimus, komisjon ütleb, et eh, järgmine mitmeaastane finantsraamistik kavatseb, kavatseb eh, tegeleda IT-oskuste eh, suurendamisega ja see puudutab ka tehisintellekti arendamist, kuidas seda on võimalik teha. teiseks, siiski kolmandaks parandab kõneleja. millised on õigusloomelised liivakastid? Mm, kuidas oleks võimalik selliseid äh, keskusi välja, tõmbekeskusi välja kujundada näiteks Strasbourgis või teistes linnades. ja lõpuks tehisintellekt, äh, aga ka digitaalprojekti tulevik. Äh, kas komisjon kavatseb esitada uusi õigusloomelisi ettepanekuid selle enne praeguse parlamendikoosseisu tegevuse lõppu või lihtsalt kavatsete pehmet maandumist äh, plaanida enne järgmiseid valimisi, sest praegu on ju jäänud aasta valimisteni. niisiis. igatahes ootame teiepoolseid äh, äh, ettepanekuid, suur aitäh teile, suur tänu ma arvan, et kõige parem on äh, kokku võtta mitmeid küsimusi ja siis teie vastate. teine küsimus tuleb härra Sorinjolt. palun, teil on sõna. suur aitäh teile. ma sooviksin teid siin tervitada ning samuti ka teid tänada teie ambitsioonika programmi kokkupanemise eest sooviksin eh, esitada eh, konkreetse küsimuse. eile lõppes eh, tähtaeg, et linnad saaks ennast kirja panna Wi-Fi for you programmi. seitsekümmend viis protsenti linnadest ja keskustest pani ennast kirja, see on äärmiselt oluline et eh, Euroopa kodanikuühiskond eh, oleks eh, valmis digitaalse revolutsiooni järgmise sammu astumiseks, aga samas ühisprogrammi väljatöötamiseks näitab, et Euroopa peab ennast paremini ette valmistama. ma arvan, et see on üks paremaid poliitikavaldkondi, mida ette kujutada. samas aga ei tohi rakendusfaasis usa, usutavust kaotada eh, rakendusfaasis. meil on vaja läbimõeldud jätkusuutlikke lahendusi, mis eh, on õigeaegsed. selleks on vaja kaasata Euroopa kodanikke et oleks võimalik üles ehitada digitaalne Euroopa identiteet, mis aitaks meil olla eh, peategelased uues ühiskonnas eh, inimesed, eh, inimeste ja masinatega. me peame olema kaasavamad, me ei tohi luua selliseid inimesed, meie masinate ühiskondi, mis ei annaks uusi võimalusi, seega tunnistame äh, komisjoni poolt tehtud ettepanekuid. meil on sellega seoses uued võimalused. see on väga hea, et praegu on ette nähtud sada miljonit eurot teadusuuringute arenguseks. ja peame tegema kõik selleks praegu, et protsid oleksid kiiremad ja et toimub, toimiksid asjakohaselt et digitaalne reaalsus kiiremini muutuks. aitäh. kas äh, keegi teine soovib sõna? variraportöörid näiteks? ei. siis saab sõna proua Niibler, kes äh, on samuti ette valmistanud, palun. suur aitäh teile aitäh, et äh, tulite siia ja räägite meile sellest, äh, mida peadirektoraat on juba ära teinud praeguseks. tänan teid väga tehtud töö eest ning äh, arvan, et kõnnime edasi õiget teed pidi. ning peame suutma leida adekvaatse raamistiku ja meie tegeleme nende teemadega võimalikult kiiresti. mul on kaks küsimust ja kaks kommentaari. oli väga palju olulisi küsimusi selles teatises ja mina tahaks konkreetselt teada, milline on lahendus sellele, et tehisintellekti juures eh, saaks suurema mm, rolli ning teiseks, eh, teine küsimus, eh, minu kodumaal on tehisintellekti küsimustes suured vaidlused, kuidas kaasata ettevõtteid kes selliste tähtsate tehnoloogiatega tegelevad, kellel on äh, teadmised olemas, kellel on patendid. ning äh, kaubandussuhted ja meie ettevõtete kaitsmine meil on äh, soovitusi selle kohta, kuidas äh, saavutada äh, projekti toetamine, et aidata meie ettevõtteid konkurentsis kolmandate riikidega. Äh, ning siin on tihti palju räägitud loomingutööstusest, mis on Euroopas väga oluline. oluline on ka õiguste kaitse. ja sellest tihtipeale komisjonist ei räägita ning samas siis digitaalkvalifikatsioon, Euroopa olukord peab paranema. näeme, et on vaja olukorda parandada. näiteks ei saa ette kirjutada konkreetselt, kuidas näiteks just naisi rohkem kaasata. Eh, kuidas teha nii, et, et eh, naiste osalus digimaailmas oleks eh, suurem? praegusel hetkel on tulemused paljudes liikmesriikides väga tagasihoidlikud, kuidas naiste see potentsiaali niimoodi suurendada? ning platvormide reguleerimise osas praegu arutelud alles käivad võib-olla teie eh, ambitsioon pole praegu piisavalt suur. mida saaks teha, et kogu seda temaatikat paremini reguleerida? huvitavate küsimuste eest. ning kes soovib veel saada sõna? palun, teil on sõna, proua Kumpulantri suur aitäh teile. komisjon on teinud ära väga suure töö ja ka mitmeaastadesse fina-, mitmeaastane finantsraamistik näeb äh, teie valdkonnas hea äh, välja. loodetavasti oleme me ka piisavalt äh, küpsed, et minna järgmised sammud edasi. praegusel hetkel sooviksin äh, öelda ka äh, seda, et äh, meil on vaja leida lahendusi ning mõelda, kuidas ettevõtlus saaks selle ära kasutada. ja tahaksin rääkida e-tervisest praegusel hetkel ei ole väga suur programmi sellega eh, seoses. Eh, nii et eh, kuidas teete koostööd komisjoniga selles valdkonnas? ma ei ole arst, vaid insener ja olen mures sellepärast, et kui kõik see informatsioon, mis on meie teenistuste poolt kokku pandud äh, avalike andmete või isegi minu andmete kohta, siis äh, ma ei taha, et ettevõtted tekitaks äh, vaimseid vajadusi inimeste jaoks, me teame, millised äh, probleemid Euroopas, Ameerika Ühendriikides on, kus inimesed kasutavad opiaate ja nad võtavad liialt palju ravimeid, nii et see on lihtsalt näide sellest, Eh, et eh, kas eh, tervisega seotud küsimused on, kuidas neid andmeid kaitstakse, isegi Macron mainis seda Ameerikas äh, et Euroopa on võimeline hakkama saama. hea on see, et me soovime sarnaseid reegleid, lihtsalt konkreetne võimalus selleks, kuidas komisjon saaks äh, horisontaalselt sellesse äh, küsimusse suhtuda ning mis puudutab nüüd äh, ettevõtlust, siis on vaja teatud reguleeritust, soovime äh, et äh, platvorme kasutataks rohkem ka, äh, ka avalikust äh, ruumis. et igatahes konkurents on alati kõige parem tarbijate jaoks ja ka teiste jaoks. nii et see küsimus on meile väga tähtis ja see võimaldab ka väiksematel tegijatel ühineda turgudega ja eh, mis puudutab eh, eh, kunstintelekti, siis on vaja põhjalikult mõelda ning mõelda selleks mõrtsukrobotite peale, kes selle peale ikka mõtleb, kui mitte Euroopa Liit. aitäh, head kolleegid, siin oli mitmeid huvitavaid küsimusi ja kui tohin, siis lisaks ise ka midagi iga kodaniku jaoks on väga tähtis kiire internetiühenduse tagamine igas kohas, kahjuks aga Tšehhi Vabariigis on meil sellega märkimisväärne probleem, sest et väikestes külades ei tunta vajadust lairiba interneti kasutusele võtmiseks, meil on palju väikseid külasid ja see võib-olla on probleem üks teema veel, andmete turvalisus ühelt poolelt, aga teisalt avatud andmete temaatika. loomulikult on see seotud andmekaitse probleemistikuga, sest nagu te ütlesite, suurem osa serveritest ja andmete talletamise füüsiline asukoht, suurem osa sellest on väljaspool Euroopa Liitu ja me peame midagi tegema selleks, et omaenda andmeid oma küberruumis kaitsta me ei tohi sõltuda ainult kellestki välis, kellestki välisest. ja loomulikult standardimine ja tööstuse kaitsmine on tähtsad. näiteks terasetööstuses, klaasitööstuses eh, tehakse tänapäeval palju tööd nõnda, et kaasatakse ka palju andmeid ja see ei puuduta ainult klientidele teenuste pakkumist või ei ole see otseselt seotud tootmisliinidega, aga sellegipoolest andmeid kasutatakse palju, no ja näiteks kui mingil sulatusahjul on metaandmeid eh, temperatuuri kohta, millegi muu kohta, siis see peab ju kuidagi kõik olema seotud kvaliteediga ja ma olen sajaprotsendiliselt veendunud, et me tegelikult ei tea kõiki neid võimalikke omavahelisi seoseid, ehk siis tuleb koguda tohutul hulgal andmeid, neid andmeid tuleb hinnata ja tuleb mõelda, et kas on võimalik mingeid andmeid neist jagada, aga ühtlasi tuleb neid kaitsta. näiteks kui meil on uued sulatusahjud, siis sellist uut sulatusahju ei ole isegi võimalik äh, näha, olenemata sellest, kas sa oled ekspert või mitte. aga teisalt kõik teavad, et ähm, uut tehnoloogiat kasutatakse. ehk siis kust läheb see piir andmete kaitsmise ja andmete avalikkuse vahel? ja nüüd ongi teil taas kord sõna, härra peadirektor. aitäh ja kui palju on mul kõneaega, küsib härra Viola. Teil on kakskümmend minutit, ütleb härra juhataja selge, ma mõtlesin juba, et äh, nii keerukatele küsimustele oleks häbi vastata lühidalt, aga kahekümne minuti jooksul su-, suudan küll struktuurselt äh, ja läbimõeldult vastata. kõigepealt aitäh nende märkimisväärsete küsimuste eest, ma proovin ähm, neile ka vastata. alustan sellest järjekorrast, milles neid küsiti, äh, proua Del Castillo küsimused esiteks, ma tahaksin täpsustada seda ajalist raamistikku, et kõigepealt tuli aprillis pakett ja siis hiljem tuldi välja MFF-i paketiga. kahekümne viiendal aprillil tuli digipakett, teisel mail tutvustas komisjon üldist järgmist MFF-i juuni alguses tulevad programmettepanekud, mille volinike kolleegium on vastu võtnud. nüüd digivaldkonnas on palju asjakohaseid ettepanekuid, aga kõige olulisemad neist on äh, uus Horisont programm, siis Euroopa ühendamise rahastu, digitaalse Euroopa äh, programm ja Loova Euroopa programm. peamised digiinvesteeringud keskenduvad just sinna digitaalse Euroopa programm tuleb ähm, kahe ettepanekuga, nimelt äh, määrus, millega luuakse äh, kübertippkeskuste võrgustik, sellega tullakse välja juuni alguses, ilmselt kahes etapis juuni alguses ja mina olen igati valmis siia tagasi tulema kohe, kui ettepanekud on välja käidud ja ma võin üksikasjalikult vastata kõigele, mida teie komisjon küsib. mõningaid küsimusi ma oskan juba prognoosida, sest ähm, nad kajastusid ka teise mai teatises järgmise finantsraamistiku kohta ja nüüd proua de Castillo küsiski tehisintellekti kohta äh, loomulikult, kui seda uurida, siis on see rahastamise mõttes uue Horisont programmi osa. nüüd aga tehisintellekt ja selle rakendamine, võimekuste arendamine, oskuste teema, avalike teenuste teema, see kõik suhestub digitaalse Euroopa programmiga. ja kui me räägime kaitsest, siis see seotakse küberturvalisuse tippkeskustega ehk siis need on need peamised ähm, valdkonnad, mille puhul tehisintellekti võimalik märgata on. digitaalse Euroopa programm on sellise viie tugevusega, esiteks suurandmed, äh, superarvutid, tehisintellekt, küberturvalisus, Euroopa ühendamise rahastu Eh, tegevuste jätkamine digivaldkonnas ja siis oskuste eh, teema. ja kui tohin sellest natuke rääkida lihtsustatud kujul, siis loomulikult teatud vastutus lasub Euroopa tasandil, tuleb eh, tugevdada seda arutelu, et liikmesriigid mõistaksid, et haridus- ja koolitussüsteemi on vaja reformida, me leiame, et et digioskused, need oskused, mis on seotud tehisintellektiga, suurandmetega ja nii edasi, et neid oskusi on Euroopas tegelikult vähe ja see on probleem, teadlased ja õpilased tuleb panna liikuma ja ülikoolid peavad tegema koostööd. mida rohkem vaadata neid konkreetseid oskusi, mida on vaja näiteks tootmise juures, teenuste pakkumise juures, mis on need baasdigiteadmised, siis äh, mida madalamale tasemele minna, seda enam on see kas liikmesriigi või isegi kohalike või piirkondlike omavalitsuste ülesanne ja see ei ole ilmselt niivõrd keskprogrammide ülesanne. ehk siis just sellepärast Digitaalse Euroopa programm keskendubki edasijõudnud taseme oskustele, aga muidugi see üldine oskuste ja koolituste arutelu on väga asjakohane. lihtsalt teatud asju ei tohi hakata tegema Euroopa tasandil, kui need on parem lahendada kas liikmesriigi või kohalikul või piirkondlikul tasandil, ehk siis Euroopa eh, Komisjon keskendub siin äh, just ekspertteadmistele. nüüd eh, need regu-, need õigusloomelised eh, nii-öelda liivakastid, sellega on tegeletud finantstehnoloogia vallas, põhimõtteliselt tähendab see seda, et kohalik reguleeriv asutus loobub paariks kuuks aastas teatud äh, nõudmistest selleks, et saaks käibele võtta uusi teenuseid, no näiteks Ühendkuningriigi finantsteenuste äh, reguleeriv asutus loobub teatud nõuetest Need muidugi, need nõudmised ei ole väga keskse tähtsusega, aga neist loobutakse selleks, et toetada innovatsiooni, sellepärast öeldakse selle kohta liivakast ja seda võimaldatakse eelkõige just idufirmadele, kes on novaatorlikud. nüüd seda kontseptsiooni saab kasutada ka teistes sektorites kus ähm, siis hinnatakse üksikjuhtumeid eraldi ja reguleeriv asutus võib otsustada, kuidas saaks novaatorlikkust toetada. ja teie viimane küsimus käis selle kohta, et kuidas on õigusaktide hulgaga, ma arvan, et pärast ähm, digitaalse Euroopa programmi ja seda tippkeskuste teemat, et väga rohkem digitaalse ühtse turu valdkonnas seadusloomelisi ettepanekuid ei tulegi. sest ma arvan, et sellega on ilmselt tsükliga ühele poole jõutud ja on juba palju tegevusi, millega saab tagada, et äh, see, mis on tehtud, on paigas ja toimib, ehk siis ma praegu ei prognoosi märkimisväärseid seadusandlikke ettepanekuid, kui ei teki just midagi väga kiireloomulikust. härra Sorinio küsis väga olulise programmi kohta, sellise äh, Wi-Fi for EU, mis tegelikult vautšerite väljaandmise esimest aastapäeva tähistas, võib öelda, et andmete pinnalt saab väita, et see on väga edukas programm, kusjuures kõik ei uskunud, et see osutub edukaks mäletate, paljud, ähm, eriti nõukogus, olid skeptilised selle suhtes, et on vaja midagi sellist või et omavalitsusi see üldse huvitab, aga kui me vaatame neid arve, kui palju kohalikke omavalitsusi on registreerunud, siis need kõnelevad iseenda eest. ja mõnes mõttes on siin ka olukord, kus ähm, tegelikult taotlusi on nii palju, et rahalisi vahendeid ei piisa, see tekitabki praegu probleeme. järgmise finantsraamistiku puhul on ette nähtud kolm miljardit lairibaühenduste jaoks ja ühtlasi meil on ka vautšerite jagamise kogemus, mis ütleb, et selline väiksematele üksustele vautšerite jagamine on mõistlik ja seda tasub ka silmas pidada 5G ja muude tulevikutehnoloogiate puhul. nüüd äh, ajalised viivitused, jah, viivitusi on olnud küll, me ei mõistnud, kui raske on mikrovautšerite jagamine Euroopas, aga nüüd see on tehtud, seda saab teha ka teiste programmide puhul, aga keerukus ähm, äh, on ikkagi olemas, hea on see, et me oleme nüüd jõudmas operatiivsesse faasi äh, see läks maksma rohkem äh, rahalises mõttes, ka personali mõttes on veel lahtisi küsimusi, aga ma arvan, et kui süsteem käima saadakse, siis on seda võimalik korduvalt äh, taas luua. leian ka, et siit saab tulevikuks õppida midagi selle kohta, kui me tahame midagi digivaldkonnas kiiresti toimima saada, sest vastasel juhul sellel mõju ei ole ja ma arvan, et ainus viis seda mõistlikult teha on ikkagi koostöös liikmesriikidega. tuleb tagada, et liikmesriigid oleks esimesest päevast kaasatud, seda me proovime ka äh, superarvutite programmiga ja see on nüüd seotud ka proua Nibleri küsimusega. Äh, tehisintellekt kujutab ennast märkimisväärselt väljakutset, vaadake, kui palju avaliku sektori vahendeid näiteks Hiina äh, panustab arukate linnade kaitse, muudesse valdkondadesse, mis on tehisintellektiga seotud, see on hirmutav. Ameerika Ühendriikides loomulikult on niigi suured kaitseinvesteeringud, aga Euroopas ei ole meil kumbagi neist variantidest. kaks päeva tagasi, esmaspäeval, ma olin väga huvitaval küberturvalisuse üritusel Berliinis ja ma seal tõesti rõhutasin seda, et on sellised väljakutsed, mis on äh, ikkagi Euroopa tasandi väljakutselt oma mastaabilt. Euroopa puudutab ju meid kõiki, Euroopas oleme meie siin Brüsselis, kõik, kes on liikmesriikides ja Euroopa peab tegema koostööd. kui Euroopa leiab, et tehisintellekt on väljakutse, siis tekib küsimus, kuidas me saame siin koostööd teha. ja ma leian, et me peame tervitama näiteks Prantsuse ja Saksa tehisintellekti algatust ja nii edasi, ja sellepärast me palusimegi kümnendal aprillil, et liikmesriigid tuleks kokku, nad ütleks, et nad ühendavad oma algatused ja siis saab järele mõelda selle üle, kuidas saavutada muudatusi. et kui digitaalse Euroopa programmi kolme nädala pärast tutvustatakse, siis näete, et me proovime tehisintellekti põhimõttelisi küsimusi lahendada, aga ka operatiivseid küsimusi, näiteks seda, et kuidas nüüd ma hakkan vastama härra juhataja küsimusele, et selle kohta, et kuidas andmeid Euroopas kasutatakse, kuidas neid siin talletatakse ja nii edasi, ehk siis me saime aru, et lihtsalt selline alt üles teadustegevus ei ole veel piisav, Digitaalne Euroopa programmina vastab sellele küsimusele, et jah, teadustöö on tehtud, aga mis järgmiseks? tüüpiline näide on superarvutite näide palju on tehtud raamprogrammi raames, aga tegelikult maailmas ükski suurimatest superarvutitest Euroopas ei asu. miks? sellepärast, et meil ei ole olnud piisavalt järeltegevusi, sest äh, järgmine tegevus, no näiteks Galileo näitel me oleme näinud, kuidas järeltegevused võivad olla kasulikud. ja nüüd ähm, ma saan aru, et te olete ka kindlasti sellega nõus, ma saan aru, et teil on plaanis antud küsimuses võtta vastu ka arvamus, ehk siis digitaalne Euroopa aitab minna arvutite, superarvutite, kõrgjõudlusega arvutite äh, puhul järgmisele tasandile, investeeringuid ja innovatsioone tuleb äh, kokku tuua omavahel selleks, et Euroopal oleks olemas pädevus tehisintellekti teemal Te mainisite ka ühte muud keskset äh, probleemi, mis puudutab siis Euroopa ettevõtjaid, mitte ainult siis seda, et nad ei alustaks Euroopast, vaid nad ka jääksid Euroopa ettevõtjateks. me oleme vastu sellistele ettevõtte üleminekutele, kus äh, rahastus tuleb väljastpoolt äh, erasektorit. me oleme välja käinud sellise äh, Ähm, kaubanduskaitsemeetmete vahendi, mis aitab võtmetähtsusega sektorites äh, filtreerida ülevõtmiskavasid ning äh, mis tahes rahastus väljaspoolt Euroopalt ka allub sellele vahendile. ja kui kaasseadusandja selle vahendi heaks kiidab, siis on meil selline tõhus filtreerimissüsteem Euroopa Liidu tasandil, mis aitab tagada, et koostöös liikmesriikidega on võimalik filtreerida ettevõtete ülevõtmisi, näiteks ka tehisintellekti või küberturvalisuse valdkonnas, mis on muidugi vägagi seotud. nüüd loovtööstus, jah, ma saan siin olla nõus, et tegemist on olulise teemaga, see on üks olulisemaid ähm, aspekte, et äh, ka SKT-d arvesse võttes Euroopas, noh, kas me tegutseme piisavalt, ilmselt mm, kunagi ei piisa sellest, mida me teeme, kui vaadata seda, kui palju loometööd kasutatakse, kui palju loometööplatvorme kasutatakse ka väljaspool Euroopat, siis mm, ma ei saa rõhutada piisaval määral seda, et mis tahes viisil tuleb jõuda copyright direktiivi puhul eh, lahenduseni väärtuslõhe küsimuses. see on natuke sarnane sellega, mida tehti netineutraalsuse puhul. töö oli küll keerukas, aga nüüd oleme me siin maailma tasemel näiteks, ehk siis töö tuleb keerukas tuleb jõuda mingisuguse otsuseni, mida teha autoriõiguse küsimustega digimaailmas. kui vaadata seda, mis toimub mitmeaastase finantsraamistiku puhul, siis te olete näinud, et me oleme loova Euroopa programmi raames meediaprogrammi rahastust märkimisväärselt kasvatanud, sest et see on osutunud Euroopa edulooks. mitmed edukad filmid, mis on saanud näiteks Oscareid mis on saanud tunnustust Berliinis või Cannes'is või Veneetsias, on tegelikult saanud toetust just meediaprogrammilt, ehk siis me peame mõistma, et see on üheks Euroopa edulooks. digioskused, nagu öeldud, siis see on oluline osa digitaalse Euroopa programmist, natuke nagu selle Wi-Fi programmiga me proovisime mm, kasutada digitaalsete võimaluste skeemi ja me tõesti katsetame seda, mis praegu toimub, sest me ei tohi endale liiga suuri kohustusi võtta, kui me veel ei tea, et me suudame lahendusi pakkuda. ja ma pean ütlema, et minu volinik, kes, äh, minu volinik on öelnud, et oluline on ka just soolist tasakaalu tagada digivaldkonnas. kui vaadata digiettevõtjaid, digijuhte ja üldse digioskusi, siis jah, naiste osakaal on madal, on liiga odav, liiga madal, isegi vastuvõetamatul tasandil madal. nagu siin saalis võib näha, siin on kohal minu kolleeg Lorena, kes on DigiConnectis äh, teemaga tegelev ja me peadirektoraadis korraldame vist ühe, ei, ühe, üheksateistkümnendal juunil suure sündmuse siin Brüsselis, et selle teemaga tegeleda, naised digivaldkonnas ja me tahame pidada ähm, korraliku arutelu kõigiga maha selleks, et mõista, mis on need järgmised sammud, mis on vajalikud. ehk siis võib-olla just seal on võimalik selle teemaga edasi minna. platvormide reguleerimine Mm, jah, keerukas on leida tasakaalu, et kas me tahame lahendada probleeme või siis lihtsalt vastata murekohtadele. me tahame ikkagi lahendada probleeme, kui me näeme tõendeid sellest, et probleemid on olemas, siis me tahame pakkuda lahendusi. lisaks sellele on ka teatud muresid meie VKE-delt, ettevõtjatelt eh, seoses suurte platvormidega. ma arvan, et siin peab toimuma demokraatlik arutelu selleks, et leida lõplik tasakaal. ma arvan, et ähm, läbipaistvuse teema on siin äh, peamine, aga kindlasti kuulame huviga ka parlamendi ja nõukogu sisendit. proua Kumpula-Natri Teile ma ütleks, et ka mina olen insener. ja mu karjäär algas Bosnias telemeditsiini äh, kliiniku ülesseadmisega ja ma olen tervishoiu teemaga tegelikult kogu elu tegelenud ka, ehkki ma ei ole meditsiinidoktor. aga see on esimene koht, kus ma näen, et digivaldkond võimaldab inimestel saada ravi ja parema elukvaliteedi. kui vaatate näiteks genoomilise ähm, meditsiini teemat, siis aprillis mitmed liikmesriigid allkirjastasid siin kokkuleppe ja me ei saa mitte ainult lubada täpsemaid sekkumisi juhtudel, kui eh, kodanikel on probleem, vaid me saame ka lubada eh, soodsamat ravi. ma arvan, et seda teemat ei ole võimalik nii lühidalt arutada, ma võin siia tagasi tulla, rääkida digitervisest lähemalt või saata teile midagi kirjalikult kõikide nende äh, teemade kohta, mida te oma sõnavõtus puudutasite, aga tõesti, kui on olemas üks sektor, kus Euroopa digi- ja tehisintellekt saab midagi ära teha, siis see ongi tervishoiu valdkond. sellepärast, et tervishoid ei ole mitte ainult oluline majanduslik ähm, valdkond, vaid see moodustab ka näiteks kuus protsenti Euroopa Liidu SKT-st, suuremas osas liikmesriikides kulutatakse avaliku sektori vahenditest vähemalt kümme protsenti sellele, ehk siis see on oluline mitte ainult meie kodanike jaoks, vaid mei-, ka meie enda jaoks on oluline see, et me suudame pakkuda tugevat raamistikku tervishoiu edendamiseks ja just tehisintellekti poolse toetusega ähm, terviselahendused on olulised ja kui näiteks võrrelda ennast äh, USA ja Hiinaga, siis meie keskendumine äh, tehisintellekti valdkonnas on just mõeldud avalikele teenustele, mitte nagu ameeriklased, kes arendavad uusi relvi või hiinlased, kes mõtlevad välja, kuidas inimesi filtreerida tehisintellekti abil ja muidugi andmekaitse üldmäärus muudab olukorra märksa lihtsamaks. andmekaitse üldmäärus tutvustab meile äh, Ähm, inimeste andmete kaasaskantavuse põhimõtet, ehk siis kodanikud nii-öelda omavad oma terviseandmeid ise. nüüd härra kõneleja ütleb, et aeg hakkab otsa saama, nii et ta räägib kiiremini, nüüd kui rääkida äh, ettevõtjate vahelisest ähm, reeglistikust, siis nagu öeldud, siis äh, tegemist on küsimusega, mille otsustavad kaasseadusandjad. härra juhataja, te mainisite lairiba interneti teemat kõikide kodanike jaoks. ma loodan, et üks vastus, mis tuleb läbirääkimistest, mis praegu on väga keerukas, puudutavad siis universaalse teenuse koodeksit. ma saan aru, et ähm, parlament palub, et keskmist kiirus tagataks igal pool Euroopa territooriumil ja ma loodan, et uus elektroonilise side seadustik äh, pakub vajalikke lahendusi, teised lahendused võivad seisneda täiendavates investeeringutes, näiteks turutõrke olukorras, äh, tuleks investeerida nii kohalikke kui liikmesriigi vahendeid, aga ka Euroopa vahendeid, sellepärast nähakse CEF-ist ette kolm miljardit just nendeks juhtudeks, kus on turutõrked nüüd arutelu avatud andmete ja andmekaitse vahel on midagi sellist, mis ei kao kuhugi, see on elav arutelu, ei ole mingisugust võluvitsakest siin. ma leian, et avatud andmeid on vaja, sellepärast et need pakuvad sisendit paljudele Euroopa eh, novaatoritele, aga andmed peavad olema ka kaitstud ja need põhimõtted ei ole ilmselt omavahel vastuolus. üks asi, mis peaks olema selge ja te ka viitasite sellele, on see, et andmete äh, hooldust tuleb rohkem tähtsustada, et andmeid eh, tallestatakse õigesti, nad oleks loetavad ja oluline on see, et neid talletatakse Euroopas. ja sellepärast te ka näete, et Digitaalse Euroopa programmis tuleb märkimisväärne osa, mis seda kõike käsitleb. ma tahan tagada, et andmeid saaks kasutada ja hoida Euroopas just selleks, et tehisintellekti raames neid kasutada. aitäh teile ja vabandust, kui ma ei vastanud kõigile küsimustele Ähm, ühesuguse põhjalikkusega, aga kui vaja, siis saadan sekretäriaadile midagi kirjalikult ka. suur tänu, see oli väga huvipakkuv ja seetõttu me palusime teil ka siia komisjoni tulla, sest äh, tegemist on millegiga, mis äh, viib meie ühiskonda Euroopas edasi ja meie äh, tehnoloogia valdkonna tööstus äh, sektori jaoks on oluline, et äh, teatakse enam selle kohta, mis on tulemas. olgu siis tegemist äh, inseneri äh, või filosoofi või arstiga, me kõik peame teadma, milline särav tulevik meid ees ootab ja soovime saada ju kinnitust, et ähm, kiire internet jõuab kõikjale Euroopas, see on äh, kõikides meie tegevusvaldkondades väga oluline. loodan, et ähm, varsti saame teid jälle siia kutsuda, et neid teemasid edasi arutada. Well, we are at high noon in schedule. nii, keskpäev on käes, milline suurepärane olukord, et me oleme suutnud oma ajakavast kinni pidada. see on äh, pigem äh, erand, äh, isegi sellises institutsioonis nagu Euroopa Parlament meil on äh, päevakorras äh, nüüd ette nähtud tagasiside käimasolevate läbirääkimiste kohta proua Krossett äh, puudutab Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi. ja siis veel kaks küsimust. aga kõigepealt annaksingi sõna proua Krosstetile ja tahaksin teid informeerida sellest, et kolmane, kolmepoolne läbirääkimine leidis aset kolmandal mail. see info siis ei ole tegelikult niivõrd äh, uus, juba päris aegunud, võib öelda. aga uus äh, kohtumine on ette nähtud kahekümne teiseks maiks. nüüd aga proua Krossett, palun, teil on kolm minutit aega kõnelemiseks aitäh, härra esimees ja tõepoolest äh, on aset leidnud kolm triloogi märtsis, aprillis ja mais muidugi oleme püüdnud kaitsta parlamendi seisukohta nendel kohtumistel ja mul on olnud suureks toeks kaksteist äh, raportööri eelarve ning äh, välis- ja kaitseasjade komisjonist, äh, nii et me oleme püüdnud tõepoolest siis kaitsta meie huvisid. kõigepealt eelarve küsimused me alustasime vastandpositsioonilt võrreldes nõukogu nõukoguga räägiti ähm, kaheksakümne viiest protsendist äh, ümberpaigutamisest. Ähm, meie pakkusime kakskümmend viis protsenti, nii et positsioonid olid päris kaugel üksteisest. nii et ähm, me ei tahaks, et need nihkumised siin väga suured oleks. nüüd toetuskõlbulikud üksused äh, Äh, me peaksime paremini põhjendama neid erandeid, mis puudutavad kolmandate riikide ettevõtteid. nõukogu võttis äh, arvesse osaliselt parlamendi seisukohta, aga meenutan teile, oluline on see, et äh, kogu seitsmes abikõlbulikkuse artikkel, seda peab tugevdama, mitte ainult seda erandi osa. ja see on meie jaoks põhimõttelise tähtsusega küsimus ja me peame sel teemal veel arutama. mis nüüd puudutab töökava, kompromissi endiselt arutatakse selleks, et õigustada äh, rakendusakti äh, kasutamist meie äh, alguses ei leidnud, et see oleks kõige parem, meie leidsime delegeeritud akti, peaksin kasutama. Nende, nende projektide kategooria, mille puhul peaks tulema sisse programmi poolt rahastatud tegevused ja loodame, et me ilma raskusteta siin saavutame kokkuleppe. mitteabikõlbulikud äh, tegevused, me teeme selle äh, tekstiga veel tööd, sest mõningatel delegatsioonidel on raskusi vastu võtta parlamendi sõnastust, kuid ka siin ma leian, et me peaksime siiski peatselt äh, kokkuleppele jõudma mis puudutab nüüd äh, finantssätteid, me leidsime kompromissi, mis seisneb selles, et selles programmis mitte mainida neid äh, finantsinstrumente, vaid näha ette järgmises programmis äh, alates aastast kaks tuhat kakskümmend. meenutan teile, et me töötame ju praegu programmiga aastatel kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend, kuid me räägime tegelikult juba ka kaugemast perspektiivist, nii et äh, kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend kasutatakse põhiliselt toetusi, nii et me leidsime siin kompromissi. nüüd, mis puudutab äh, miinimum liikmesriikide arvu, meie kaitsesime parlamendi seisukohta vähemalt kolm ettevõtet äh, kolmest liikmesriigist äh, võivad konsortsiumi moodustada kahe liikmesriigi asemel, mille pakkus välja nõukogu. Äh, nõukogu nõustus meie seisukohaga, nii et leidsime kompromissi, mis peaks parlamendi kolleegidele vastuvõetav olema. mis nüüd puudutab seda boonuste preemiate süsteemi, meie seisukoht oli päris lähedane nõukogu omale et siin peaks olema eh, PESCO projektidest nimekiri, eh, kui on tegemist eh, VKE-dega. Mm, ja siin on ehm, me peaksime neid boonuseid siis maksimaalselt kasutama, see peaks moodustama kolmkümmend protsenti projekti maksumusest, nii et see on hädavajalik selleks, et kasutada programmi vahendeid äh, Ehm, et äh, see äh, projekt käiku läheks, nii et ma võtsin kiirelt kõik äh, need teemad nüüd kokku kokku ähm, põhilisest ja andsin teile ülevaate sellest, millest on räägitud. Te ütlesite, et kahekümne teisel mail leiab aset järgmine kohtumine, loodetavasti siis saavutame ka lõppkokkuleppe. parlament ei ole siin küll äh, aega raisanud, aga kahjuks äh, ei saanud Koreper vahepeal meiega koostööd äh, teha kahe kohtumise vahel ja nii edasi ja osa liikmesriike Äh, on siin ka seda projekti, äh, protsessi venitanud, nii et loodan, et järgmisel korral nõukogu tuleb siiski mandaadiga läbirääkimisi pidada ja see protsess lõpule viia. Äh, suurepärane, aitäh teile selle mm, täpse ja kiire ülevaate eest nii, Ehm, muidugi natuke oma kõne ajast läksite üle, ütleb esimees. nüüd aga räägime juhtimisküsimustest, valitsemistavadest, härra Rivasi Türme, Türm. Ehm, ma jätkan ka siis prantsuse keeles Äh, ma ütleksin, et mõistlikult on need läbirääkimised äh, läinud, tegemist on tegelikult keerukate läbirääkimistega. Äh, see on nagu kulinaarias on vaja õiget survet, õiget temperatuuri, õigeid koostisosasid selleks, et tulemus oleks midagi, mis oleks seeditav. hiljuti koostasime päris hea menüü ja meil õnnestus Äh, saada ummikseisust välja ühe teemaga, mis puudutab integreeritud pla-, äh, plaane energia ja kliima valdkonnas äh, kaks tuhat kolmkümmend. nõukogu tõi sinna sisse ühe lause kavallalt, mis ütles, et ühest küljest see on kohustuslik, kuid lisad ei ole kohustuslikud, nii et sellele me saime järi, jälile, sellele kavalusele ja ütlesime nõukogule, et kui te tahate teha plaane, mille struktuur ei ole siduv, ei ole kohustuslik, kuidas me siis saame neid erinevaid plaane üldse pärast võrrelda? ja eesistuja siis nentis, et tõepoolest selle nõukogu lause sõnastus oli äh, kui mitte midagi enamat, siis vähemalt ähmane nii et seda peab selgitama, nii et äh, on kahe tuhande kolmekümnenda aasta töökavad siis sellised, mis on väga üksikasjalikud ja need saavad olema ka lõimitud edasisse töösse. siiani liikmesriigid pidid äh, äh, tegema ühe näiteks energiatõhususe plaani, siis aasta pärast pidi ta koostama taastuvenergia plaani, siis pidi ta varustuskindluse kohta, võrgustike kohta Ähm, koostama plaani, kuid nüüd, kui me räägime valitsemistavast, siis pannakse kõik need plaanid kokku ühte kavva, mis annab neile ka parema nähtavuse ja see aitab äh, äh, kuna tegemist on üksikasjalike plaanidega, aitab meil neid võrrelda, äh, vaadata, kes teeb mida ja kas me saame sellele tõesti ka toetuda, kas saame midagi üle võtta. et see oleks nagu mingis mõttes konkurss või võistlus erinevate plaanide vahel veel üks küsimus, millega me edasi liigume, see puudutab kliimapoliitikat, me räägime siin süsinikdioksiidist, kuid on veel üks oluline gaas, see on metaan. metaan tegelikult me räägime siin palju kõrgematest heitmekogustest, meie parlamendis oleme innustust saanud California osariigist, neil on eh, lisaks CO kahe eh, plaanidele väga selgelt välja toodud ka metaani osas ähm, nende töökava ja me peaksime ka välja töötama sellise metaani strateegia. ja seal need üksikasjad kõik välja tooma ja veel üks kolmane punkt, äh, mida arutati, äh, see puudutab institutsioone. kliimapoliitika on äh, suuresti keskkonnaministrite valdkonnas või siis äh, energ-, samas me peaksime siin arvestama ka energia ning majandusministrite seisukohti, nii et me peaksime selle kõik koondama selleks, äh, et äh, meil tekiks mingisugune seeditav roog sellest kõigest ja nüüd seatakse sisse kaks komiteed Need teemad, mis puudutavad ainult kliimat, jäävad äh, energiaministrite valdkonda, need, mis puudutavad ainult energeetikat, jäävad äh, energiaministrite ja majandusministrite valdkonda. ja seda me äh, püüame siis ka Euroopa Komisjoniga teha, näha seda, kuhu kus need kaks äh, komiteed võiksid omavahel kokku puutuda, nii et sellega meil liiguvad asjad päris hästi, järgmisel nädalal on jälle kolmepoolsed läbirääkimised äh, ja läheme edasi äh, kahe teemaga, ühelt poolt energiavaesuse küsimus Euroopas, kuna ei ole Lehman Brothers põhjustatud kriisiga väga hästi hakkama saadud, on meil tegelikult ka energiavaeseid väga palju ja see energiavaesus, me räägime sellest, me ei räägi äh, näiteks transpordivaesusest või telefonivaesusest, äh, telekomi vaesusest, äh, kuid on väga palju Ida-Euroopa riike just, kus on ähm, sellist ähm, mitte kõige paremas korras olevate ehitiste pärand. inimesed elavad majades, mis ei ole energiatõhusad, nad on vaesed, neil ei ole endal vahendeid, et neid maju ähm, kaasajastada, nii et selles integreeritud plaanis me püüame leida mingisuguse mehhanismi, mis aitaks äh, aidata kõiki liikmesriike, kellel probleem, probleeme on äh, energiavaesusega, et ähm, nad võtaksid äh, selle plaani kasutusele ja liiguksid edasi. ja teine küsimus, mida me püüame järgmisel nädalal lahendada, see on minu viimane viimane märkus, gap filleri küsimus, lünga täitmine äh, et siis äh, topime auke kinni nii-öelda. Äh, liikmesriigid võivad aasta lõpuni märku anda sellest, äh, kui palju taastuvenergiat nad kasutavad aastaks kaks tuhat kolmkümmend. ja kui on sellised lüngad, kui on pandud näiteks kolmkümmend viis protsenti eesmärgiks ja liikmesriigid jõuavad äh, näiteks ainult kolmekümne kolme protsendini, nii et meil peaks Euroopa Liidu tasandil olema kolmekümne viie protsendi äh, eesmärk, kuid teatud liikmesriigid näiteks plaanivad kolmekümne kolme protsendini jõudmist ja siis meil on vaja seda lünga täitjat, mingisugune mehhanism, äh, mis näeks ette siis selle, et kõik liikmesriigid ühiselt jõuaksid vähemalt Euroopa eesmärgini, kolmekümne viie protsendini ja niipea, kui see masinavärk on käima lükatud, peab see järgima teatud trajektoori, see peaks olema pigem lineaarne, liik-, liikmesriikide valitsused pidevalt pigem niisugune toetavad sellist banaanikujulist kõverat. me peaksime kollektiivselt aasta, aasta järel investeerima taastuvenergiasse selleks, et me tõepoolest saavutaksime oma Euroopa eesmärgi aastaks kaks tuhat kolmkümmend. nii et see on siis see gap filleri mm, mõtteviis. ja nõukogus äh, Saksamaa, Prantsusmaa äh, tõi välja, tõid välja ka siis enda seisukohad ja loodame, et siin teatud liikumisi aset leiab, kui juba järgmisel nädalal äh, et see viimane kolmepoolne kohtumine juunis siis aset äh, leiab ja seal on ka veel mõned probleemid, mis peavad lahendust leidma, kuid mul on jäänud igatahes mulje, et kuna me siin eksperimentaarkulinaaria käigus äh, me näeme, et siin on potentsiaal olemas, et äh, me õigeaegselt selle roa valmis saame veel selle eesistumise ajal. aitäh meie kõneosavale saadikule. Need kolm minutit nüüd laienesid peaaegu kaheksale minutile. kuid igatahes oli see huvitav, see teie sõnavõtt. ja saame kindlasti jätkata pärast äh, järgmist triloogi kohtumist äh, selle mõttevahetusega ja loodame, et positiivses vaimus. nüüd aga viimasena muidugi mitte tähtsuselt viimasena äh, räägime meie Euroopa elektroonilise side seadustikust ja lõpuks äh, peame nüüd arvesse võtma ka seda, et äh, proua del Castillo Vera on olnud väga kannatlik. kuues kahekümne viienda aprilli triloogi kohtumine, kuidas sellega lood on? ma kasutan oma emakeelt, siis saan veel kiiremini rääkida, kuna tundub, et aeg hakkab meil otsa lõppema. räägin väga kiiresti. iga kord, kui ma räägin sellest, kuidas kolmepoolsed läbirääkimised edenevad, üritan asjad konteksti panna seoses selle õigusloomelise ettepanekuga, mis äh, tähendab seda, et tegelikult vaadatakse üle lausa neli direktiivi, eh, mis selle ettepanekuga eh, seotud on. oleme jõudnud juba lõppfaasi, eesmärgiks on juunis valmis saada ning eh, see, nii oli ka algselt ette nähtud ning eesmärk on siis see, et üritame luua sellise äh, raamistikku, mis toetaks investeeringuid, mida Euroopal on vaja, et optimeerida oma äh, digitaalse transformeerumise protsessi. meil on vaja uue põlvkonna äh, äh, struktuure, et ühenduvus maksimaalseks muuta. selleks on vaja umbes viissada kuni kuussada miljardit eurot mis äh, peavad äh, tulema erasektorist äh, ning seega juba kümme aastat me räägime IKT-st, IKT süsteemi uuendamisest, elektrooniliste sõnumite süsteemi arendamisest võtab arvesse loomulikult pädevusküsimusi ning üritab luua sellise raamistiku, milles investeeringud taristutesse oleks äh, osa äh, elektroonilise arengu eesmärkidest ning äh, siin on mitmesuguseid meetmeid kasutusel, mille komisjon pakkus välja, mille parlament on arutusele võtnud. parlament on välja kujundanud ka oma selged seisukohad ning oleme siis kolmeks jaganud läbirääkimiste protsessi üks on nii-öelda see Pandora laegas, kus on igasuguseid asju sees, teised aga on eh, raadiospekter, elektrooniline raadiospekter, mille osas on tehtud tohutuid edusamme, nagu seda kunagi varem pole olnud ning see puudutab eh, ka, ka eh, ühisturu, digitaalse ühisturu arengu võimalusi ja praegusel hetkel oleme siis ka eh, uue põlvkonna võrgustikele ligipääsetavuse küsimuse arendamise juures, eh, mis, eh, millel peaks olema väga äh, olulise mõjuga kogu projekti atraktiivsemaks muutmiseks. ning näeme samas ka seda, et arengud on äärmiselt kiired, seega on vaja lahendusi, mis kõiki osapooli la, äh, rahuldaks, need küsimused on olulised äh, majanduses, ühiskonnas äh, ning äh, arvame, et äh, järgmised kolmepoolsed läbirääkimised toimuvad ilmselt maikuus ning loodetavasti jõuame ligipääsetavuse küsimusega ühele poole ning viiendaks eh, juuniks eh, üritame kõik lahendused kokku panna ja kui kõik läheb hästi, nagu me seda loodame, eh, siis loodetavasti suudame leida ka lõpp, head lõpptulemused ning võib arvata, et tegemist on ühe olulisema temaatikaga meie Eh, parlamendi koosseisu jaoks. nii et eh, sellega me siis ka tegeleme, nii et loodetavasti eh, pole enam teavitada vaja, sest oleme juba tööga lõpule jõudnud. nii et suur aitäh kõigile. suur aitäh. tõesti, tegemist on tohutu suure tööga kõneleja eeldatavasti ütleb, et see kõik toodetab, toodetavasti kaasa ka tulemusi, aitäh. So thank you very much We.... suur aitäh. me paljastasime oma programmi täna hommikul ja me istume samas kohas kell pool kolm, alustame töö, alustame tegevust rääkides Brexitist ja energiapoliitikast olete kõik siia kutsutud, ka meie puuduvad kolleegid.